välkomna. tere tulemast. Eh. me alustame oma koosolekuga veel kord. tere tulemast ja päevakorra esimeseks punktiks on päevakorra kinnitamine. mulle on esitatud üks muudatus nimelt, mis puudutab homset hääletust punktid, mis puudutavad raporteid Jean Lamberti ja Jan Kremers, neid tahaksime arutada kõigepealt. ehk siis sotsiaalne tõrjutus, tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine ja siis ka äh, Kremmersi raport, need on need raportid, mille üle me kõigepealt hääletame homme hommikul ja muidu teeme nii, nagu lähe-, äh, päevakorras. kas olete sellega nõus, siis on päevakord kinnitatud. nüüd tuleb meil kinnitada teise märtsi protokoll, see on teile laiali saadetud. kui soovite kommentaare lisada, siis palun praegu kohe tehke seda, kui te seda ei tee, siis on ka see protokoll kinnitatud siis on mul teile teha kaks teadaannet. esiteks, ka seekord jälle kantakse meie koosolekud internetis otse üle, seda tehti ka juba eelmine kord ja seda tehakse ka seekord. ning siis veel viiendal märtsil käis meie delegatsioon rahvusvahelise tööorganisatsiooni juures ja sellest külaskäigust on tehtud teile inglise keeles ka kokkuvõte, see on laiali jagatud. nii, nüüd eh, esimene sisuline päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number neli, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve ja kolmas jagu ning komisjon. ja vastutavaks komis-, komisjoniks on eelarve kontrollikomisjon ja sealne raportöör Lasto Surjan, tema on siin täna kohal ja tema saab meile kohe teha sissejuhatuse, palun. Eh, eh, aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid, see lühike kokkusaamine teiega on osa tervest reast kohtumistest ma koputan siis kõikide komisjonide uksele, nii nagu ka eelmisel aastal sarnaselt siis äh, tegi Juta Haug, selleks, et meil oleks tegemist tõesti üldise äh, lähenemisega, sest üksi oma komisjoniga me ei saa äh, selle küsimusega hakkama ja teil on palju äh, kogemusi, mis meil eelarve kontrolli komisjonis äh, puudu on ning seetõttu kindlasti on teil võimalik äh, teha omapoolne panus sellesse, et otsustada, kuidas täpselt meie vahendeid kasutada. eelmisest aastast teate, et eelarveraportöör aeg-ajalt istub koos spetsiaalsete komisjonide juhtidega, see kordus, see kordus ka selle aasta jaanuaris ning leiab uuesti aset äh, ka aprillis ja see võimaldab äh, meil äh, siis seda tööd edukamalt teha ning teisel poolel sellel aastal muidugi on inimesed arvatavasti teised, kes kohtuvad, kuid kindlasti on väga oluline, et see koostöö siiski jätkuks Äh, esimene uus asi sellel aastal on juhised, mis puudutavad äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet. nagu te kõik teate, seda arutati ning selles osas hääletati märtsikuu esimesel kohtumisel. see on äh, midagi uut, sest eelnevatel aastatel arutati seda plenaaril alles aprillil Ähm, enne siis esialgse eelarve esitamist. ühelt poolt äh, võib-olla küll äh, on äh, veidi naeruväärne, et me hakkaksime paar päeva või isegi paar nädalat enne selle esitamist arutama selles küsimuses. nüüd oleme me saavutanud selle, et me saame seda küsimust arutada enam kui kuu aast-, kuu aega enne seda ja see on palju mõistlikum. kuid äh, mitmed äh, raskused olid tingitud just sellest kiirest äh, menetluse korrast ja sellest ebatavalisest menetluse viisist. Teie komisjon on olnud ka selle kiiruse ohvriks, sest tähtaeg muudatusettepanek kokkuvõtteks oli kuueteistkümnes veebruar ja sain äh, presidendilt äh, äh, komisjoni esimehelt kirja selle kohta, millised on kõige olulisemad punktid, mis puudutavad järgmise aasta eelarvet. ja see saab, need saabusid kaks päeva pärast tähtaega ja kui ma selle kirja ette lugesin, siis ma olin päris rahul äh, sest vähemalt minu hinnangul äh, see võib küll äh, väär olla, kuid äh, see, mis te väljendasite oma kirjas, põhiline sellest oli tegelikult arvesse võetud. et ühelt poolt võib pettumust esile kutsuda see, et seda kirja ei ole seal välja toodud eraldi, kuid sisuliselt tegelikult on kõik need punktid kaetud. protseduuriliselt oleks võimaluseks see, et raportöörina ma saaksin suulise muudatusena selle teksti võtta meie teksti osaks, kuid võttes arvesse teie sõnumi sisu, leian, et see ei olnud vajalik ja ma ei taha siin ka nende juhiste reeglite vastu äh, toimida, ma püüdsin seda dokumenti äh, hoida võimalikult lühikese. Äh, vähemalt teoreetiliselt on siin iga täht arvel ja olen seetõttu püüdnud piirata selle teksti pikkust ja kui ma sain aru, et sisuliselt põhimõtteliselt ma olen tööhõivekomisjoni seisukohaga siin äh, Äh, ühel nõul ning see on arvesse võetud, siis ma arvasin, et ei olegi nii oluline kasutada täpselt sedasama sõnastust. võib-olla ma ka selgitaksin. Äh, teil on täiesti õigus, et me peaksime olema pühendunud äh, tegutsemaks just sellel suunal, et võtta arvesse ka seda, et sellel kriisil on sotsiaalne dimensioon ja kui me tahame edastada selge sõnumi eurooplastele siis see sõnum on selline, et Euroopa Liit kui selline ja eriti just parlament on äh, võtnud endale ülesandeks äh, lahendada seda probleemi. me tahame anda Euroopa kodanikele enam kindlust, sest nad on praegu ebaturvalises olukorras, nad ei tea, mis toimub, juhtub tulevikus, nad ei tea, mis juhtub nende töökohaga, nende rahaga. nii et kui meil on võimalik äh, midagi oma piiratud äh, vahenditega teha, siis me peaksime seda ka tegema. ja need äh, vahendid tegelikult ei olegi nii piiratud. kui me mõtleme siin nüüd lisarahast, siis ma olen kindel, et te olete kursis ka Euroopa majanduse taastuskava sisuga, mis äh, pärast äh, nõukogu äh, kokkulepet on küll veidi naeruväärne, ähm, et läheme kodanike ette, ütleme, meil on viie miljardi suurune majanduse taastamiskava, et pakilisi probleeme lahendada, kuid see tähendab seda, et mitmeks äh, aastaks me justkui paneme selle süsinikdioksiidi maapõue peitu ja see tähendab seda, et äh, et nõukogu ei ole valmis äh, eraldama siin lisaraha. raportööri seisukohaks on, et me peaksime minema edasi palju konkreetsemate eesmärkidega, me analüüsime seda, kuidas minevikus erinevad eelarveread äh, kulutatud said, kuidas need äh, programmid äh, ellu rakendati ja need eelarveread, mis on hästi kasutatud, nende, nendele võiks siis eraldada lisavahendeid, kui vajalik, ja need eelarveread, mis olid alakasutatud, siis seal peaksid ka tagajärjed peegelduma. nii et vaadates viimaseid arenguid, vaadates teie komisjoni tööd ja neid eelarveridast, mis on teo-, seotud teie tööga, need on tavaliselt äh, hästi kasutatud, kuid kui mõned nendest on äh, alakasutatud, siis meie eelarvekomisjonis ei saa äh, arutada seda, miks see nii on, kuid teie, teil siin on piisavad teadmised, et äh, selle üle otsustada. see võib küll olla õigustatud, kuid kui ei ole põhjuseid, äh, siis me peaksime seda eelarverida vähendama et me ei teeks seda lihtsalt automaatselt. ja lõpetuseks, härra esimees, ma ei taha teie aega liialt kaua raisata, tahtsin lihtsalt mainida seda, et äh, vahepeal oleme ette valmistanud oma teise töödokumendi, mis esitakse siis täna eelarvekomisjonis ja arutatakse täna ja seal on ka lisa, kus on äh, täpsustatud seda, millised äh, eelarveread puudutavad just suurema turvalisuse loomist kodanikele. ja saadan teie eelarveraportöörile selle töödokumendi ning sooviksin saada ka teiepoolset nõu, et kas siin veel mingid teemad võiksid äh, kuuluda sellesse valdkonda, et siis äh, muuta eelarvet äh, sügisel. nii et olen valmis vastama teie küsimustele ning olen avatud teie soovitustele. Eh, suur tänu, härra Surjan. Eh, nendele, kes ei olnud olukorrast teadlikud, siis kümnendal veebruaril toimunud koordinaatorite koosolekul otsustati, et mina komisjoni nimel komisjoni esimehena kirjutan kirja äh, eelarve raportöörile ja selle põhjuseks oli olukorra muutumine majanduslikus mõttes. ma räägin siin majandus- ja finantskriisist mis on väga negatiivselt mõjutanud tööhõivet ja seetõttu me tõstatasime üleilmastumise kohanemise fondi küsimuse, sotsiaalfondi küsimuse, tõstatasime küsimuse, et meil on vaja rohkem vahendeid hariduse ja koolituse jaoks ning võitluseks vaesuse vastu ning sotsiaalse lõhe ületamiseks. see oli kümnendal veebruaril koosoleku otsus ja me soovisime, et need esmatähtsad küsimused oleks kajastatud ka eelarves äh, kuid kahjuks asjad ei ole muutunud sellest ajast peale, olukord on endine. see oli teile teadmiseks, koordinaatorid koos minuga otsustasid seda ja see kiri lähetati teile. ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Öörile ja seejärel härra Jäntsule. härra Ööri, raportöör. tänan, esimees. tegemist on erilise aastaga, Euroopa Parlamendi valimiste aastaga, mis omakorda muudab keerulisemaks ka meie ajakava. kuid võib-olla tasub täna öelda paar sõna selle kohta, kuidas meie tööd korraldada. me peame mõistma, et me peame tegutsema kiiresti, arvestades teatud piiranguid ja samas peame arvesse võtma seda, et valimisperioodi tõttu ja valimisti arvestades, mille tagajärjel osa teist jääb siia, teised lahkuvad, äh, muutub ka meie komisjoni koosseis. kuid minu arvates on tegemist väga hea algatusega nende poolt, kes koostavad eelarvet, nimelt alustada selle tööga niipea kui võimalik ja sellest vaimust oli kantud ka meie esimehe kiri. me peame arvesse võtma esmatähtsaid küsimusi, mida ka mina olen kirja pannud. ma leian, et variraportöörid peaksid kokku tulema ja arutama seda ja ma teen ettepaneku see korraldada Strasbourgis maikuu esimesel nädalal kus nad siis arutaksid erinevaid prioriteetseid küsimusi. ma arvan, et, et niimoodi on võimalik meie seisukohti harmoneerida. kui me toimime niimoodi, siis maikuu esimese täiskogu nädala lõpuks võib-olla õnnestub meil kokku panna dokument, mille me võime esitada tõlketeenistusele eesmärgiga, et kuueteistkümnendast seitsmeteistkümnendaks augustiks äh, sisse viia ka vastavad muudatused. ja seetõttu ma teen ettepaneku raportöörile kokku saada maikuu alguses, teha aktiivset koostööd selleks, et koondada erinevad muudatusettepanekud ühte dokumenti, mis on võimalik siis enne tähtaega esitada võib-olla oleks kasulik ka esitada paar küsimust härra Surjanile, kuid ma arvan, et ta vist on juba nendele küsimustele vastanud ja kui ma tast õigesti aru sain, siis ta püüab olla avatud. ja ootab ära ettepanekud erinevate eelarveridade kohta. ma ei ole talle ametlikult temapoolseid ettepanekuid saanud, kuid ma olen tutvunud lisaga ja avastanud ka mõningad punktid selles lisas, äh, mille suhtes me tahaksime vastuväite esitada, kuid ma tahaksin raportööridele öelda, et me teeme tihedat koostööd temaga ja me kavatseme seda teha. meie poolt välja pakutud viis prioriteeti, mis peegelduvad ka meie esimehe poolt härra Suurenile saadetud kirjas, kahjuks väikese hilinemisega, näitavad, et me peame reageerima majanduskriisile, millega kaasneb töökohtade kaetus. loodetavasti see saab olema ainult ajutine. me peame üritama peatada seda protsessi ning selleks on vaja rahalisi vahendeid ja meil on vaja ka luua uusi töökohti ja globaliseerimise kohanemise Euroopa fond tuleb kaasata, see on meie päevakorra teine punkt täna. mis, millega me teeme ettepaneku suurendada selle fondi eh, kuni ühe miljardini, eh, selle kohta arutelud komisjonis käivad, kuid meie arvates on see hädavajalik eh, sama ettepanek on meil ka Euroopa Sotsiaalfondi kohta, eh, nimelt et tõhusamalt kasutada fondi rahasid uute töökohtade loomiseks. ning äh, rahalisi vahendeid selleks, et vähendada ebavõrdsust sotsiaalvaldkonnas. sotsiaalfondi puhul olen ma täheldanud mõningaid rahaliste vahendite suurendamist vabandust, vähendamist, mis ei ole õigustatud, kuid me räägime sellest. mis puudutab nüüd koolitust, ümberõpet ja selleks eraldatud rahasid, meie arvates on vaja rohkem rahalisi vahendeid eraldada, sest tegemist on võtmetähtsusega valdkondadega praeguses majandusperioodis. nimelt äh, pärast seda, kui me oleme suudanud ohjata kriisi, peame me leidma uusi ideid ja võimalusi majanduse suunamiseks tulevikus. ning lõpetuseks suunised. Äh, ning küsimus selles, kes selles protsessis kaotajaks jäävad. mis tähendab, et kui me äh, koostame kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet, tuleb ette näha ka rahalisi vahendeid võitluseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. sellised eraldised on möödapääsmatud, sest me peame üles näitama solidaarsust nimetatud kategooria kodanike suhtes, eriti arvestades praegust olukorda. Need on meie prioriteetsed valdkonnad. asjaolu, et meie komisjoni esimees saatis nad edasi ilma muudatusteta, näitab, et meie komisjoni liikmed on saavutanud prioriteetsetes küsimustes üksmeele. loomulikult erinevate fraktsioonide jaoks on erinevatel valdkondade erinevad kaalud, aga ma arvan, et me peaksime edasi liikuma ja kui eelarvekomisjoni raportöör on samuti avatud meie ettepanekutele, siis me peaksime seda võimalust kasutama. tänan esimest. Mm, hetkeks sellest piisab, kuna töödokument on alles lõpufaasis. me tutvume selle dokumendiga, praeguseni oleme me keskendunud kõige tähtsamatele küsimustele, meie prioriteetsete küsimus, kuid see dokument aitab meile tööd jätkata. Jans suur tänu ja proua Karli Jens, palun. jah, suur tänu, mina olen kolleeg Jüriga ainult äh, nõus. mõeldes sellele suurele kriisile, milles me oleme, ollakse tõesti palju rohkem valmis ka koostööd tegema komisjonide vahel. sellegipoolest tahaksin veel kord toonitada seda, et jah, raha on vaja, raha on vaja rohkem, me teame seda kõik, aga selle raha leidmine on väga raske. sellepärast tuleks meil vaadata ka, et me koondaksime vahendid teatud äh, valdkondadele, mis meie jaoks on tähtsad, ehk me võitleksime tõrjutuse vastu, et me töötaksime selle kallal, et inimeste kvalifikatsiooni tõstetakse, et me looksime rohkem töökohti peale selle tuleks mõelda ka uute programmide peale, mida me soovime käivitada pilootprojektide kaudu, nagu näiteks äh, äh, haridusprogrammid äh, just kutsehariduses, neid tuleks äh, laiendada. mul oli natukene kahju kuulda siin, et äh, raportöör paneb nii suurt rõhku äh, turvalisuse süsteemide väljatöötamisele. jah, ma saan aru, et julgeolek ja turvalisus Euroopa Liidus on tähtsad, kuid me peaksime pigem mõtlema sotsiaalsele julgeolekule ja sellele peaksime meie tähelepanu pöörama. ja võib-olla me peaksime teistest valdkondadest üritama raha sellesse valdkonda suunata. aitäh! suur tänu! Steven Hughes, palun! aitäh, tahaksin öelda sama, mida ütles Šabo, et äh, loodan, et äh, eelarvekomisjoni läheb äh, see selge sõnum tagasi, et me ei taha, et mitte ainult eelarvekomisjoni võtaks arvesse meie sõnumit, vaid et nad iseenesest saaksid aru se-, sellest, et avalikkus peab saama sellise sõnumi, et Euroopa Liit tõepoolest mõistab selle kriisi tõsidust. veel üks äh, fakt, see on äh, töökohtade säilitamise äh, tähtsus, kui me olime paar nädalat tagasi Stockholmis, siis kuulsime sellest, kuidas terasesektoris kahekümne protsendi võrra vähendatakse tööaega, kuid see kakskümmend protsenti täidetaks koolitusega ja see on väga oluline, et me tõepoolest äh, julgustaksime teisigi riike kasutama selliseid äh, töö, töökohtade säilitamise programme ja võimalik on siis äh, toetada seda näiteks tõukefondide kaudu ja see on väga oluline selleks, et inimesed ei langeks tööpuudusse ning eriti just pikaajalisse tööpuudusse. ja et nende oskused ei väheneks, sest muidu tuleks, oleks sellest kriisist väljumine palju keerukam, nii et ma loodan, et meie muudatusettepanekute või siis märkuste näol on võimalik meil see element ka sisse tuua ning ma arvan, et eelarvekomisjon peaks silmas pidama seda, et me tõepoolest peame tegutsema praegu, et seda kriisi vältida. Eh, jah, suur tänu, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole aga ma tahaksin veel kord välja tuua seda, mida peaaegu kõik tööhõivekomisjoni liikmed ütlesid. sest ka kirjas oli see juba kirjas ja me olime kõik ühel nõul sellega, et oleks väga-väga imelik see, kui Euroopa Liit tänapäeval ei reageeriks inimeste vajadustele ning inimeste kõige suuremaks vajaduseks äh, praegusel hetkel on töökohad. me teame, et majanduskriis mõjutab väga palju just tööhõivet ja meil tuleb teha absoluutselt kõik endast olenev selleks, et kuidagi töökohtade kaotusele reageerida. me peame hoolitsema selle eest, et kedagi ei lastaks lahti ja kui kriis lõpeb, tuleks ähm, uuesti uue hooga alustada ja meil tuleks kasutada erinevaid meetmeid. meil ei ole siiamaani näiteks äh, hariduse meetmeid piisavalt äh, kasutatud, varem toodi põhjenduseks ajapuudus, aga nüüd on ju aega ja meil on võimalik tegutseda nii lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis. ja seda kõike peaks olema võimalik ka eelarve eelnõust näha ja ma palun, et härra Surjan arvestaks veel sellega ja lõpetuseks saab ta ka veel sõna. aitäh, härra esimees, ma ei taha muidugi seda arutelu sugugi sulgeda, ma loodan, et see jätkub ka tulevikus, kuid äh, ma tahaksin äh, siin, et me mõtleksime nendele küsimustele, mida te mainisite, ka minu töödokumendis äh, number kaks näete peakirjade arv turvalisus Euroopa kodanikele, esimeseks äh, punktiks äh, on äh, üleilmsele majandus- ja finantskriisile vastamine. nii et see on esimene punkt ja see on punktiks teemal, mis kannab pealkirja Turvalisus Euroopa kodanikel, nii et tõepoolest töökohtade säilitamine, töökohtade loomine ning väikeettevõtete toetamine, siin on äh, väga olulisel kohal, see, et me peaksime siin kinni ka Lissaboni strateegiast. me ei räägi siin mitte ainult üleilmastuse, üleilmastumisega kohanemise fondist, vaid me räägime ühtekuuluvuspoliitikast endast ning äh, regionaalarengust, kui seda raha äh, kasutataks selleks, et tõepoolest suurendada eh, SKT-d ning eh, luua töökohti, siis see tähendab seda, et kasutatakse sihipäraselt neid vahendeid ja meil peab tõepoolest olema õigus otsustada, kuidas Euroopa kodanike raha kasutatakse. kui me seda ei tee otstarbekohaselt, eh, siis ei tule me oma eesmärgiga toime siin mainiti ähm, Euroopa Parlamendi kohustust äh, saata nimekiri planeeritud pilaat, pilootprojektidest komisjonile enne suve. valimiste aastal muidugi on äh, sellega raske hakkama saada, kuid äh, kui teil komisjonina on olemas pilootprojektide plaan, siis saatke see minule, mina kogun need erinevad plaanid kokku ning edastan selle komisjonile, sest äh, niimoodi on võimalik neid erinevaid projekte hiljem äh, hallata. siis me saame koostada teostatavuse hinnangu ja siis on võimalik ka eelarve seisukohalt äh, otsustada, kas on võimalik neid projekte rahastada nagu Šabo juba mainis, et väga oluline on, et meil oleks viiesaja miljoni asemel üks miljard seal äh, globaliseerimise kohanemise fondis. esimesel aastal kasutati ainult äh, vähem kui neli protsenti, teisel aastal vähem kui kümme protsenti, kahe tuhande üheksandal aastal äh, muidugi on lood teistsugused, raske on siin prognoosida seda protsenti, kuid kindlasti on see osa vähem kui viissada tuhat milja-, kui viissada miljonit. mis on minu arust palju olulisem, on see, et me muudaksime globaliseerumisega kohanemise fondi äh, reegleid, et nad oleksid kasutajasõbralikumad ja läbipaistvamad ja kui me oleme ära kasutanud kõik vahendid, siis võime hakata rääkima sellest, et vahendid peaksid olema suuremad. liikmesriikides äh, on ju ka probleeme ja äh, nõukogu pole olnud kunagi väga huvitatud sellest, et anda üle-euroopalistele projektidele lisaraha. nii et äh, see on äh, üks probleemne küsimus. ja lõpetuseks äh, tahaksin selgitada seda või demonstreerida seda, kui hea on olnud meievaheline koostöö, tsiteerides neid juhiseid, mille osas on ka hääletatud täiskogul, siin räägitakse majanduskriisi mõjust äh, ühiskondlikule sidususele, tööhõivele, räägitakse tõukefondide vahendite paremast kasutusest, kõik see nõuab ju eritähelepanu ja siin räägitakse ka sotsiaalsest sidususest, miks äh, me peaksime siin võitlema äh, nende ohtudega, mis kaasnevad töökohtade kadumisega ja nii edasi ja samuti on siin mainitud ka globaliseerumise kohanemise fond, seda ma juba mainisin. nii et palun, kolleegid, leidke aega ning lugege seda töödokumenti, te näete, et seal on sees nimekiri potentsiaalsetest eelarveridadest, mis on olulised meie eesmärgi seisukohalt. aitäh, härra esimees, aitäh kutse eest siia ja loodan äh, kogu südamest, et äh, see koostöö, sellest meievahelisest koostööst on kasu ka tulevikus. lõpetuseks äh, tahtsin juhtida tähelepanu tähtajale, et üheksanda septembri keskpäevaks siis muudatusettepanekud järgmise aasta eelarvele me ei saa siin jätta seda tööd viimasele minutile pärast puhkusest, puhkuselt äh, naasmist. Äh, kindlasti ei ole see kõige õigem aeg. peaksime keskenduma komisjoni muudatus, komisjonide muudatusettepanekutele ja kui äh, me seda teeme, siis ma arvan, et me jõuame oma eesmärgile. aitäh, härra esimees! suur tänu! me kohe kindlasti jätkame oma koostööd. ühte asja tahaksin siiski veel siin öelda. on väga tähtis, et globaliseerumisega kohanemise fond et selle vahendeid on kasutatud siiamaani väga vähe, aga sellel on oma kindlad põhjused, sellepärast et paika olid kindlad kriteeriumid kui see fond loodi. aga olukord sellest ajast saati on muutunud ning äh, meil tuleb just praeguda praegusest seisust ja sellest, kuidas seda fondi praegusel hetkel kasutada. hetkel, mil meil on seda fondi vaja, aga ka hetkel, mil kriteeriumid on muutunud. ma arvan, et äh, seda ei saa aga kasutada argumendina globaliseerumisega kohanemise fondile eraldava raha suurendamisest, see on praegune olukord. suur tänu selle sissejuhatuse eest ja nagu öeldud, me jätkame koostööd teie kui eelarveraportööriga ka edaspidi. sellega on arutelu eelarve üle tänaseks lõpetatud. ja me tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, just selle juurde, millest ma just praegusel hetkel rääkisin, määruse number tuhat üheksasada kakskümmend seitse murd kaks tuhat kuus muutmise kohta, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi loomist raportööriks on proua Stauner ja teil on ka sõna kohe, palun. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. pärast äh, variraportööridega peetud arutelu eelmisel nädalal Strasbourgis tegin ettepaneku, mis on teile edastatud ka hääletusnimekirja näol ja te näete, et suurem osa minu muudatusettepanekutest ma võtsin tagasi, neid on rohkem kui kakskümmend, mis ma tagasi võtsin. ja me keskendume kolmele või neljale tähtsale punktile. selleks, et see teema võimalikult kiiresti läbi vaadata. mulle tundub, et ühel meelel oldi eelmisel nädalal aruteludes selles osas et kuna me soovime globaliseerumisega kohanemise fondi võimalikult tõhusalt kasutada, tuleb meil ka teatud muudatusi teha. ja et me ei tohi neid muudatusi edasi lükata, vaid me peame neid tegema kohe. sellepärast leian ma, et me ei peaks komisjoni ettepanekuga nõus olema, kui me soovime efektiivset tööd teha. minu ettepanekud oleksid järgmised, me peaksime keskenduma järgmistele punktidele ja ma loodan, et te toetate mind selles. nimelt, et me nõuaksime kahekümne protsendi sisseviimist, täpselt nii, nagu me seda tegime ka juba Euroopa Sotsiaalfondi puhul. ma meenutan siin kolleeg Jönsi raportit, ka meie fraktsioonina olime toona nõus selle kindla protsendimäära paikapanemisega ja ma arvan, et me peaksime sama tegema ka globaliseerumisega kohanemise fondi puhul, sest niimoodi on asju võimalik lihtsam ajada ma leian, et see ettepanek on hea ja ma loodan, et te toetate seda, tegemist on muudatusettepanekuga number nelikümmend seitse, mis on sarnane Euroopa Sotsiaalfondiga. me oleme väga palju rääkinud ka Euroopa äh, sotsiaalfondi ja globaliseerumisega kohanemise fondi sarnasustest ja me teame, et globaliseerumisega kohanemise fond tegelikult toitub ju sotsiaalfondi vanadest äh, valdkondadest tegemist on kahe fondiga, mis sõltuvad üksteisest ja sellepärast leian mina, et kaasfinantseerimise osakaalu paikapanemisel peaksime me lähtuma sotsiaalfondi kriteeriumitest ja ma oleksin nõus komisjoni ettepanekuga, et kaasfinantseerimise ähm, määr komisjoni poolt oleks siis seitsekümmend viis protsenti ja paljud kolleegid leiavad, et see on suisa hädavajalik. ja ma leian, et see ettepanek on hea ka sellepärast, et liikmesriigid ei peaks siis välja töötama enda äh, mudeleid, vaid eriti just sotsiaalvaldkondades oleksid meil siis kõikides liikmesriikides ühesugused toetusprogrammid, ühesugused kriteeriumid vähemalt. siis muudatusettepanek number nelikümmend kolm, mille on teinud kolleeg Schröter, mis puudutab mõjude hindamist see on väga tähtis küsimus, sellepärast et komisjon peab alati mõjusid pärast hindama olen nõus ka muudatusettepanega viiskümmend üks, mille tegid liberaalid, nimelt kolleeg Kotšilova oli see või oli see terve liberaalide fraktsioon, nimelt, et vahendeid tuleb äh, tagada just töövõtjatele ja et need peaksid olema lisana veel sellele, mis on ette nähtud riiklikes eelarvetes ja see on minu arvates väga hea ettepanek. selleks, et võimalikult palju oleks võimalik töövõtjate jaoks ära teha ja et neile võimalikult palju vahendeid ka käsutada jääks peale selle olen nõus muudatusettepanekutega, ma arvan, et ise tegin ka sarnase, aga need on muudatusettepanekud nelikümmend viis ja kolmkümmend viis, mida tegi kolleeg Schröter nimelt, et äh, me ei annaks tehnilise abi jaoks äh, vahendeid, äh, sellepärast et me soovime, et need vahendid jõuaksid tõesti ka nendeni, kes on meil välja toodud selle ettepaneku pealkirjas, ehk siis töövõtjad, me ei taha ju komisjoni tööd siin finantseerida see on nüüd põhimõtteliselt kõik, ma tõesti keskendusin kolmele või neljale tähtsale küsimusele ja ma loodan, et kõik komisjoni liikmed on minu arvamusega nõus, aitäh! suur tänu! nüüd on mõned sõnavõtusoovijad siin, kõigepealt härra Haranjo Escobar ja siis Steven Hughes. suur tänu, esimees, ma räägin lühidalt alustuseks tahaksin tänada raportööri äh, väga tõsise töö eest. tänan proua Stauner selle eest. meie viimastel aruteludel te olite valmis teatud muudatusettepanekud tagasi võtma, mis näitab teie paindlikkust ja poliitilist mõttetarkust. see on suurepärane. lubage selgitada mõningaid sisulisi küsimusi olukord on tõesti erakorraline ja seetõttu komisjon on teinud ettepaneku muuta seda õigusakti ja samuti läheneb sellele äh, erakorralise situatsiooni arvestades. Äh, juriidilisena põhimõtte puhul äh, seisneb selles, et erinevaid olukordi ei saa käsitleda ühtemoodi, tegemist on erakorralise olukorraga ja asjaoludega ning selle rahastamisvahendi muutmine toob kaasa nii majanduslikke kui ka poliitilisi tagajärgi mina mm, kiidan heaks äh, komisjoni teksti tervikuna ja ma usun, et meie poolt praegu antav poliitiline vastus selle küsimuse lahendamiseks on hädavajalik, et meil oleks võimalik seda kohe kasutama hakata. seetõttu me soovime selle heakskiitmist kohe esimese lugemise järel. miks ma seda väidan? seda seetõttu, et et me peame sellele taotlusele nõnda rohelise tule andma, sest seda soovivad mitte ainult kodanikud, vaid tööpuuduse kiire kasv näitab väga selgelt selle kriisi ulatust ja ma usun, et enamik Europarlamendi saadikuid ja kodanikke äh, on seisukohal, et me peame sellele kriisile leidma ka poliitilise lahendi no,. teatud muutused on erineva ulatusega, kuid ei ole mõtet takerduda üksikasjadesse, me peame leidma selge reaktsiooni ja seda viivitamatult ja seetõttu ma teen ettepaneku heaks kiita komisjoni teksti nii, nagu see praegu koostatud on. ja ma ei nõustu nendega, kes soovivad selle teksti nii-öelda lihvimist ja teatud aspektide laiendamist ja praegust aega arvestades ja komisjoni ettepanekud arvestades on täiesti äh, õige rääkida selle fondi laiendamisest. loodetavasti on võimalik äh, väiksemates küsimustes saavutada ka fraktsioonide vaheline kompromiss, kuid ma usun, et konsensuse taotlemine on igati tänuväärne, sest kodanikud ootavad meilt seda. niisiis, esimees meil saab olema tõesti raske kodanikele öelda, et me ei saa neid rahalisi vahendeid äh, kiiresti teile kättesaadavaks teha. ja meil on halvad näited juba Euroopa Sotsiaalfondist, mis on alakasutuse tõttu juba aastaid kannatanud. Äh, me oleme sunnitud olnud seda kaitsma kodanike eest ja kuidas me nüüd seletame kodanikele, et me takistame selle fondi rahalisi vahendite kasutamist ja seetõttu minu sõnum on, üritagem see vastu võtta nii kiiresti kui võimalik ja seda üksmeelselt. suur tänu, järgmiseks härra Hughes ja siis proua Juknevitši enne. härra Hughes. Äh, variraportöör vabandab, kuna ta ei saa täna pärastlõunal kohal olla ja ma tahaksin lisada tema nimel. meie seisukoht on algusest peale olnud selge me ei poolda muudatusettepanekut ja Jean-Louis ei ole ise esitatud. ja nagu härra Escobar ütles, tuleb see nii kiiresti kui võimalik äh, heaks kiita ja me ei soovi, et midagi takistaks esimesel lugemisel kokkuleppe saavutamisel. mulle tundub, et igasugused muudatusettepanekud võivad kaasa tuua takistusi nõukogus ja sellel on teatud tagajärjed. ma saan aru, et esimene mitteametlik äh, lugemine toimub juba neljapäeval ja loodame, et ähm, see tekst jõuab äh, ilma igast muudatusteta ka nõukogusse. suur tänu, proua Juknevitšene ja siis härra Pušil-Mattias. tänan, esimees. ma paluksin tehnilist talitust läbi vaadata tõlget leedu keelde, sest äh, leedukeelses tõlkes on mõningaid tehnilisi probleeme ma sooviksin tänada raportööri äh, paindliku suhtumise eest. alguses tundus kompromissi saavutamine äh, keeruline, kuid nüüd mulle tundub, et üha rohkem kolleege on hakanud kompromissi toetama ja see on tee konsensusele. ja ka mina sooviksin toetada äh, komisjoni ettepanekut. ma arvan, et me peaksime keskenduma põhiküsimustele, äh, nii nagu meie kolleegid on neid täna esitanud. nimelt praegust olukorda arvestades on oluline määratleda meie prioriteedid ja kui me ei reageeri, siis on väga raske selgitada meie kodanikele, meie valijatele seda, kes ootavad meiepoolset toetust ja toetust mitte ainult valitsuselt, vaid ka parlamendilt ja komisjonilt. ja ma soovin tänada ka komisjoni kiire töö eest härra Stubbi Jorgenseni, kellega ma olen kohtunud ja kes mainis mulle, et nõukogus olid läbirääkimised väga edukad ja enamik liikmetest mõistab äh, selle fondi tähtsust ja väärtust. ja seetõttu kiire töö, kiire tegutsemine, edasiminek praeguse olukorra reageerimisel on kõige tähtsam. ma usun, et, et teised vastuväited ei ole nii tähtsad ja me ei peaks neile aega kulutama. ma vabandan proua Stauneri ees põhjusel, et ma ei saanud osaleda variraportööride kohtumisel Strasbourgis, kuid elektronposti lugedes sain ma aru, et äh, poliitiline fraktsioon, mida ma esindan, toetab komisjoni tekste ja ma usun, et siin arusaamatusi äh, demokraatide ja liberaalide vahel ei ole. ja ma soovin, et ka teised fraktsioonid suhtuksid äh, globaliseerimise fondi küsimusse sama paindlikult. ma sooviksin nüüd rääkida meie eelarveraportööri poolt välja pakutud mõtetest, kes väitis, et globaliseerimise kohanemise fondi ei ole tõhusalt veel kasutatud. ma väidan, ei ole tähtis, kui palju selle rahalisi vahendeid kasutati esimese ja teise aasta jooksul, vaid tähtsam on, kuidas neid rahasid kasutati. ja kui me hakkame uurima liikmesriikide poolt esitatud rahastamistaotlusi, siis tuleb välja selliseid näiteid mis tõestavad, et see fond on tõesti suurendanud solidaarsust tööjõuturult sunnit-, lahkuma sunnitud töötajatega. kui me räägime aga fondi rahade tõhusast kasutamisest, siis tuleb välja, et et äh, see protsess on aeglane, menetlus on keeruline ja seda tuleks vältida. ma tahaksin tänada komisjoni ka nendepoolse algatuse eest mitte ainult dokumentides, vaid ka selles osas, mida härra Jürgenson ütles, et menetlus toimus paralleelselt erinevate talituste ja osakondade vahel, et kiirendada rakendamise aega ja seetõttu ma soovin, et meie komisjoni liikmed ja need, kes osalevad taotluste läbivaatamisel, ei raiskaks aega. minu teada mõnikord me lükkame edasi oma otsuseid Äh, saadame nad edasi teistesse töögruppides, kuid me peame reageerima kiiresti, et aidata inimesi. tänan, esimees. suur tänu ka teile, härra Bushil Mattias järgmisena ja siis äh, proua Ferreira. aitäh, erimees. olen äh, nõus, mida Skibar ütles. kui me ei taha Äh, siin viivitada, kui tahame esimese lugemise äh, kokkulepet, siis me peame tegema seda üksmeelselt. kuid me ei tohiks toetada muudatusettepanekuid, mida me tavaliselt ei toetaks. see, et raportöör on enamuse muudatusettepanekutest tagasi võtnud, äh, jätnud alles vaid mõned, äh, siis sellest hoolimata me peaksime vaatama siiski seda eesmärki saavutada esimese äh, kokkuleppe esimesel lugemusel. loodame, et siiski ka osasid meie äh, muudatusettepanekust toetatakse, me ei taha siin muidugi seda kõike pikemaks venitada, me tahame lihtsalt tagada selle, et esimene lugemine ei läheks parlamendist mööda võib-olla nõukogus öeldakse, et võib-olla me ei peaks üldse parlamendiga konsulteerima, meil on ju siiski mõned märkused, millest me tahame rääkida. et äh, meie jaoks see et me toetame esimese lugemise kokkulepet ilma, et üldse kajastuks meie seisukoht kuidagi, see ei ole ju meie huvides, me ei soovi kindlasti siin viivitusi kaasa tuua, kuid meie arvamust peab arvesse võtma, aitäh. suur tänu. nüüd saab kolleeg Jose Ferreira sõna ja siis proua Schröter. Eh, lugupeetud kolleegid, sõbrad, tahaksin õnnitleda raportööri äh, proua Staunerit äh, selles osas, mis puudutab seitsekümmend viit protsenti. suur tänu. suur tänu. proua Schröter ja siis härra Helmel. suur tänu mina tahaksin siinkohal meenutada, et proua Stauner on siia kokku kandnud kõik selle, mille osas me eelmisel nädalal kokkuleppele jõudsime. meil oli nimelt variraportööride kohtumine, me soovisime fondi töö kriteeriume parandada selleks, et tema töö oleks tõhusam, et me saaksime keskenduda kõige tähtsamatele küsimustele. seda kõike esitles ta siin väga hästi, me toetame raportööri tema praegustes ettepanekutes mis puudutab seitsekümmend viit protsenti kaasrahastamist, siis me teame, et täiskogu ajaks on meil vaja siin veel natukene parandusi sisse viia, selleks et see oleks kooskõlas ka Euroopa Sotsiaalfondi tööga ja et see omavahel paremini toimiks. nii et seda mõtet siin tuleks kindlasti veel säilitada me leppisime veel ka kokku, et see protsendimäär on väga tähtis just selleks, et täiskogul seda arvu uuesti tõstatada. ka meie toetame seitsmekümne viie protsendi määra, täpselt samamoodi nagu kõik ettepanekuid, kus see sisaldub ja nagu näha hääletusnimekirjast äh, Äh, raportöör võttis tagasi oma muudatusettepanekud selleks, et näidata väga selgelt, mis on tõesti vajalik selleks, et seda fondi ja selle tööd ning selle kontrollimist tõhusaks muuta. aitäh! härra Roger Helmer järgmisena, palun uh,. Well, <clears throat> um... aitäh, esimees. pean ütlema, et olen kuulanud seda arutelu öö, uh, ning öö, uh, tundub, et see kõik eemaldub reaalsusest, et justkui kodanikud kogu Euroopas ootavad meie toetust, räägitakse sellest, et kodanikud ei mõista, kui me ei vasta nende vajadustele. mina ise esindan nelja miljonit inimest ja mitte ükski pole neil, nendest pole midagi sellist maininud ja see fond, millest me siin räägime, see globaliseerumisega kohanemise fond, äh, kujutab endast iseenesest ju päris märkimisväärset summat, kuid võttes arvesse selle kriisi ulatust, siis ei too see endaga kaasa erilist muutust võrreldes äh, meedetega, mida võtavad liikmesriigid, äh, siin kulutatakse raha sotsiaalsetele tegevustele, tööhõivele ja lisaks mitmed liikmesriigid siin rakendavad ka erinevatest fiskaalmeetmetest ja see summa millest meie siin praegu räägime see on täiesti triviaalne sellega võrreldes me räägime siin äh, nikerdame mingite väikeste summadega ja samas äh, miljonid euroopa kodanikud ootavad tegelikke samme mida me saame nende äh, jaoks teha, et meil ei ole siin mingite messiastega tegemist, vaid me peame tegema midagi, mis tõepoolest igapäevaelus inimestele tähtis oleks, aitäh. suur tänu. meil Rootsis öeldakse, et äh, paljudest väikestest äh, tilkadest on võimalik moodustada korralik äh, vool ja teil on tõesti õigus, härra Helmer, väikeste meetmetega ei ole meil võimalik kõiki töötuid aidata, kuid iga väiksemgi meede toob endaga kaasa eeliseid ja on väga tähtis, et me teeksime palju asju korraga. me ei soovi ju riiklikke meetmeid äh, mõttetuks muuta, vaid me mõtlemegi siin pigem kombineerimise peale. proua Linn ja ma ei tea uh, see küll ei äh, lahenda kõiki probleeme, kuid miks me peaksime ennast tagasi hoidma, kui meil on need vahendid, äh, miks me ei peaks neid kasutama? me tahame siin püüda muuta reegleid, et need inimesed, kes on töö kaotanud Euroopa Liidus, et neid vähemalt mingil viisil abistatakse näiteks ümberõppe näol, selleks, et meil oleks võimalik kasutada neid vahendeid inimeste, nende inimeste koolitamiseks, kes on oma töö kaotanud, nii et väga oluline on, et me saaksime selle kõigega kiiresti edasi minna, et tagada see, see, et seda raha oleks võimalik kasutada ka meie valimisringkondades, kus inimesed kannatavad, kui nad on, kui nad oma töö kaotanud. suur tänu, suur tänu, proua Linn, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, ma ei tea, kas komisjon soovib veel midagi lisada? raportöör saab lõpetuseks veel sõna, aga komisjon saab, aa ei siiski, komisjon ei soovi sõna saada, proua Staun saab sõna ja homme hääletame. jah, suur tänu, ütleb proua Stauner ma tänan kõikide nende sõnavõttude eest ma olen väga õnnelik, et äh, see küsimus, mis alguses paistis väga keeruline olevat, on nüüd läbi arutatud ja seda on tehtud edukalt. tahaksin veel kord toonitada seda, et ka meie soovisime võimalikult kiiresti seda küsimust läbi vaadata ja sellepärast võtsin ka need paljud muudatusettepanekud tagasi. ma loodan, et te toetate kolme või nelja küsimust, mis ma eraldi tõstatasin sest äh, nagu te kõik aru saite, need on tõstatatud selleks, et fondi tööd äh, tõhusamaks muuta ja et äh, see ei tooks raskusi kaasa ka komisjoni jaoks, see ei olnud kohe algusest peale ka minu eesmärgiks, ma mäletan veel oma esimest sõnavõttu, kus ma seda ütlesin. me oleme tõesti õigel teel, me jätkame läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga ja mida siis nõukogu lõppude lõpuks otsustab või äh, millise seisukoha ta võtab, seda ei ole võimalik praegusel hetkel ette näha. aga ma arvan, et meie seisukoht on hea, meie kaitseme töövõtjate õigusi ja see on meie ülesanne, meie sotsiaalpoliitikute ülesanne, aitäh! suur tänu, sellega on arutelu selle päevakorrapunkti üle lõppenud ja hääletus toimub homme nii, järgmine päevakorrapunkt. mis puudutavad rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitjate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmeid. seda töökohal siis. proua Madeira vastutab meie seisukoha koostamisest ja palun, proua Madeira, teil on sõna aitäh, mm, härra esimees. Äh, seda raportit on saatnud tõusud ja mõõnad ja sellega ma olen juba harjunud, olen harjunud erinevate üllatustega, mis võivad ilmneda. kõigepealt äh, lubage mul äh, tänada kolleege, kes on äh, omapoolse panuse teinud sellesse raportisse. rääkides äh, muudatusettepanekutest, siis arutelu nende kallal oli väga huvipakkuv. Äh, tundub, et me oleme liikumas õiges suunas äh, ja et komisjoni seisukoht on muutunud üksmeelsemaks, see kõik on väga tundlik teema Euroopa Liidus, kuid igal juhul, võttes arvesse sündmuste arenguid, oleme püüdnud koostada kompromissettepanekuid, neid ei ole küll alati lihtne koostada, sest see tekst, millest me räägime, on tegelikult suhteliselt sirgjooneline ja meie ettepanekud võiksid olla palju keerukamad, kuid praegu on äh, see olukord siiski äh, rahuldav. siin äh, on mõningaid küsimusi, millega võib-olla enamus ei nõustu. Thomas Manni ja proua Stauneri muudatusettepanekud, äh, näiteks äh, härra Manni ettepanekuid äh, on suhteliselt raske sobitada selle raporti üldise vaimuga. Nad ei sobi selle üldise lähenemisega, mis on ka komisjonil ja kindlasti me veel arutame neid küsimusi, kuid muudatusettepanek nelikümmend ja võttes arvesse võimalust saavutada konsensus selles küsimuses ja püüdes sobituda ka komisjoni lähenemisega, tahaksin paluda proua Stauneril selgitada veidi seda muudatusettepanekut, et eesmärgid, millest äh, siin on räägitud, need on äh, küll mõistlikud, kuid äh, kas antud juhul nendest on meile abi? võib-olla te saaksite veidi selgitada siis neljakümnendat muudatusettepanekut. see aitaks meid kindlasti palju edasi ning aitaks meil ka õigeid otsuseid võtta homsel hääletusel. vaata nüüd seda portugalikeelset versiooni olen püüdnud vaadata ka prantsuse ning ingliskeelseid versioone, kuid minu dokumendis muudatusettepanek nelikümmend kolm, selles on viga sees. räägitakse siin puudega ema, emadest Ähm, et tegemist on siis portugalikeelse versiooni probleemiga selle sõnastuse osas. Äh, mulle tundub, et prantsuse ning ingliskeelses versioonis siin probleeme ei, ei ole, äh, kuid ähm, siin kindlasti peaks selle mõiste puudega ema portugalikeelses äh, versioonis ära muutma, sest praegu ei ole see arusaadav, aitäh. suur tänu, proua Madeira jah, teil on õigus, tegemist on seisukohaga, aga me peame tegema ka tugevamat koostööd. proua Stamler, palun. jah, suur tänu, härra esimees, kallis kolleeg Madeira ning kallid ülejäänud kolleegid. kui ma nüüd õigesti aru sain, jõudsime meie mõlemad, raportöör ja mina, kokkuleppele selles osas, mis puudutab muudatusettepanekut kaksteist ja minu muudatusettepanekut nelikümmend kolm me tegime kompromissettepaneku ja siis ma tegin veel ühe ettepaneku, mis puudutas veel ühte kompromissettepanekut. nimelt, et me sünnituspuhkuse laiendaksime ka sünnieelsele ajale, siin on tegemist muudatusettepanekutega kolmkümmend seitse ja nelikümmend, mis olen mina teinud. ma arvan, et me võiksime ka selles osas kokkuleppele jõuda, kuna me mõlemad leiame, et kui asi läheb nii, nagu komisjon soovib, siis jäetakse sünnituspuhkuse aeg enne ja pärast sünnitust täiesti lahtiseks ja see tähendab seda, et teatud uh, valdkondades võiksid tööandjad uh, rasedaid naisi mõjutada selleks, et nad sünnituseelset puhkust välja ei võtaks, vaid läheksid puhkusele alles pärast sünnitust. jah ähm,, aga me ju teame väga hästi, et uh, teatud tervislikel põhjustel on lubatud naistel sünnituspuhkusele minna juba paar nädalat enne ähm, eeldatavat äh, tähtaega nii et see oli see muudatusettepaneku sisu, ma tegin ka kompromissettepaneku, aga ma ei ole raportöörilt selle kohta veel vastust saanud. ma arvan, et meil on võimalik selle üle veel aru pidada siis veel muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, mille olen ka teinud mina. kallid kolleegid, mina leian, et on tõesti tähtis see, et äh, vallandamise tähtaeg ei lõpeks sünnituspuhkuse äh, lõpuga sellepärast, et kõik, kes on äh, lastega emad ja kes käivad tööl ja kes on sünnituspuhkusel olnud, kõik teavad, et kui tullakse tagasi tööle pärast sünnituspuhkust, siis esimestel nädalatel on probleeme, tuleb vaadata, kuidas last lasteaeda toimetada ja nii edasi. ja kui siis ei ole keelatud äh, ema lahti laskmine, siis tööandjal on võimalik seda halva, halba olukorda ära kasutada, sest just esimesel kahel-kolmel nädalal on väga raske ühildada äh, lapse äh, päevahooldesse viimist ja töötamist, nii et äh, sellepärast oleks minu jaoks väga tähtis, et me näiteks ütleksime siin välja, et vallandamiskaitse kehtiks neli kuud kauem kui vallandamiskeeld, vabandust, kehtiks neli kuud kauem kui sünnituspuhkus. peale selle mul on väga kahju, kallid kolleegid, te olete seda kindlasti juba korra või kaks kuulnud, aga kordan seda veelgi. minu muudatusettepanekud, ah, vabandust, just vastupidi, Toomas Mann pandi, Toomas Manni muudatusettepanekute juurde pandi ka minu nimi, aga see ei ole nii, mina ei teinud neid muudatusettepanekuid. ainult muudatusettepaneku viiskümmend viis kaasautor olen mina, samas teisi Toomas Manni tehtud muudatusettepanekuid ma ei toeta. tegemist on sekretäriaadi veaga, mitte minu veaga ja mul ei olnud võimalik seda viga parandada, nii et veel kord toetan ja seda on võimalik ka minu fraktsiooni seisukohast lugeda. toetan ainult muudatusettepanekut number viiskümmend viis, teisi Toomas Manni muudatusettepanekuid ma ei toeta, ma arvan, seda on võimalik teil kõigil ka näha ja proua raportöör mainis ka seda, et see lihtsalt on minu seisukohtadega vastuolus. aitäh! suur tänu, härra Bushel, Mattias, palun! Um... tänan esimest kui te lubate, siis eh, kompromiss B kohta, kus on kirjas, et liikmesriigid peavad tagama, et eh, raseduse puhkust ei kasutata eh, nende töötajate pensioniõiguste kahjustavalt. mul on kaks küsimust. kõigepealt, mida see kompromiss nimetatud raportis püüab saavutada? ja teiseks, siin räägitakse ka tööhoiu ja töötervise säilitamise parandamisest rasedatele ja ähm, rinnaga toituvate töödele. tegelikult pensioniõigused ei seostu kuidagi tööohutuse, töötervishoiuga, see on oluline küsimus, see võib olla inimeste meelerahu tagamiseks vajaline, aga see ei ole selle raporti teema. ja seetõttu mina eelistaksin, et seda selles raportis ei oleks, minu arvates ei kuulu siia kui aga raportöör leiab ükskõik millisel põhjusel, sest tema on raportöör, et see peaks kindlasti raportisse sisse jääma, siis ma teeksin ettepaneku, et äh, sõnastust äh, muudetakse suulise muudatusettepaneku läbi, sest kui ma ei eksi, siis meie parlamendina ei saa dikteerida liikmesriikidele, mida nad peavad tegema või ei tohi teha pensioniõiguste osas. me ei saa öelda, et liikmesriigid peavad tagama seda või teist sest need küsimused kuuluvad liikmesriikide pädevusse, kui me räägime pensioniõigustest. aga kui aga raportöör soovib seda kindlasti raportisse sisse jätta, siis ma teeksin ettepaneku talle ja teistele ähm, teha suulise muudatusettepaneku considers that member states should, eks ole. ja nii edasi äh,. siis see põhiküsimus jääb sisse, kuid tehniliselt on see õigem sõnastus. Eh. suur tänu raportöör saab nüüd vastata nendele küsimustele, mis esitati, palun. Bem, relativamente às questões que a colega Stoner eh, colocou, relativamente à emenda... Need küsimused, mille tõstatas eh, proua Stoner ja eriti just nelikümmend kaheksa muudatusettepanek, ehk saaksite seda selgitada või te selgitasite seda ja ma võin seda toetada nüüd aga muudatusettepanek nelikümmend. okei okay.. praegu on teemaks see, kas me räägime siin miinimumist või maksimumist. kuid tundub, et põhimõtteliselt oleme me siiski samal lainepikkusel nii et ma arvan, et äh, meil on võimalik selles osas kokkuleppele jõuda. nüüd rääkides äh, pensioniõigustest, tõepoolest pensioniõigused ei ole siin keskseks elemendiks, äh, kuid tööohutust näiteks kindlasti puudutavad ka sotsiaalkindlustuse teemad ja nii edasi. me ei püüa siin kuidagi äh, äh, sekkuda liikmesriikide süsteemidesse, siin on pädevus väga selgelt välja toodud. et mingil juhul äh, me ei saa kuidagi muuta liikmesriikides kehtivaid süsteeme, me peame tagama töötervishoiu, tööohutuse, ja see muidugi alati sõltub ka töö tüübist. me teame väga hästi, et äh, täna ja ka tuleviku seisukohalt on väga oluline et meil oleks teatud äh, selged näitajad, näiteks vaesuse näitajad, et äh, kui me räägime eakatest naistest, siis just neid vaesus puudutab väga tugevalt üheski liikmesriigis ei saa öelda seda, et äh, nende sotsiaalsüsteem peaks soodustama sellist äh, fenomeni, selle levimist. ja see peaks olema ka selgelt siin tekstis välja toodud. me peame muidugi arvesse võtma ka seda, et äh, liikmesriikide süsteeme peab kohandama ma ei tea, milline äh, on erinevate keeleversioonide teksti sisu, kuid äh, see on see miinimum, mille peaks kõigis tekstides kõikides liikmesriikides tagama. ma ei näe muud võimalust äh, sellega edasi liikuda. proua Schröter, te soovisite sõna. ma lõpetan arutelu, siis annan teile sõna ja tahaksin teile meenutada ka seda, et teil on võimalus äh, ennem sõna võtta, kui ma annan sõna raportöörile. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin lihtsalt ühe küsimuse esitada. ma ei saa üldse mitte aru, miks ta, miks raportöör lükkab tagasi muudatusettepanek number kakskümmend üks, äkki ta saaks seda selgitada? okei okay,, then I give the floor again to Mrs Jamila to finish this. aitäh, tänan uuesti sõna raportöörile twenty one Bem, relativamente à, à questão 21, e um, eh, se o colega, o colega Buxilos acha que a questão de direito... Jah, kakskümmend üks. härra Bushel Matthews ütleb, et see ei sobi siia, kuid mina leian, et äh, seda arvamust on äh, küll äh, võimalik mõista, kuid äh, peab silmas pidama ka seda, et raske on seda siia sisse võtta. kuna meil on muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, olen selle poolt, siis praktikas on seda võimalik kasutada samamoodi kui muudatusettepanekut kakskümmend üks siin äh, räägitakse organisatsioonide ühenduste ja muude juriidiliste õig-, isikute õigusest, et nad võivad äh, siis sobituda samasse konteksti, mulle tundub, et muudatusettepanek viiskümmend kaheksa on küll selgem ja sobib siia konteksti paremini, võimaldaks äh, meil tagada äh, siis huvigrupi ehk naiste õigused um suur tänu. sellega on arutelu selle päevakorrapunkti üle lõppenud, hääletus toimub homme. järgmine päevakorrapunkt, tööturult tõrjutud isikute aktiivne kaasamine. Siim Lämbert on raportöör, palun, uh, Siim. Uh, tänan, esimees. ma tahan alustuseks tänada äh, neid äh, rokarvusi liikmeid, kes on esitanud muudatusettepanekud raportile. ja mitte ainult nende muudatusettepanekute sisu eest, vaid ka koostööst, mida me oleme hääletusnimekirja koostamisel teinud, üritades leida kompromisse ka hääletusnimekirjas meil õnnestus saavutada terve rida kompromisse, näiteks A, mis käsitleb äh, sotsiaalabisüsteeme äh, ja tööjõuturu tegevust, pinged, mis teinekord võivad tekkida, kompromiss B sotsiaalteenuste ja üldhuviteenuste kohta, kompromiss D, äh, mis käsitleb juurdepääsu haridusele ja kompromiss E, mis käsitleb aktiivse kaasamise tegevuskava mis sisaldab nüüd ka viided ka kohalike omavalitsuste kaasamisele. meil oli äh, raskusi mõningate teiste ettepanekutega, eriti kompromissettepanekuga C, äh, kus viidatakse diskrimineerimisvastastele õigusaktidele. meil õnnestus C puhul saavutada olemasolevate õigusaktide rakendamise osas kompromiss äh, nende õigusaktide suhtes lei-, tööjõuturule, kuid meil oli erimeelsusi selle kohta, mida teha nüüd selle laiendamise, pikendamise aspektiga. ja see tuleb hääletusele käesoleva nädala neljapäeval. ja mina võtsin omaks teatud liini teatavate kompromisside puhul, mille puhul, et osa kompromissettepanekut aspekte esitatakse suuliste muudatusettepanekutega. ja suuline muudatusettepanek võib olla selline, mida üks parlamendisaadik võib nagu kasutada teiste pantvangi võtmiseks, et oma läbi, arvamust läbi suruda. ja me püüame läbi vaadata kõik need äh, vastakaid arvamusi tekitavad muudatusettepanekud enne komisjonis hääletamist. mis puudutab seadusandluse laiendamist, seitsekümmend üks Liis Lennilt, mis pooldab seda äh, koldamisala laiendamist. ja ma teen ettepaneku sellega asendada kaheksakümne kaheksanda muudatusettepaneku kolmas osa härra Zabatist, mis oleks siis suuline lisandus. teinekord võib jääda mulje, et see sõnastus on veidi kohmakas ja teatud aspektid kattuvad. ma siiski eelistan eh, seda toimimisviisi ehm, võrreldes suuliste muudatusettepanekute esitamisele ja teatud küsimuste puhul, mis on tõstatunud, on meil õnnestunud saavutada teatud kompromisse, eriti kergesti haavatavate elanike kategooriate küsimuse puhul, kus Äh, see määratlus, mis oli esialgselt paigutatud põhjenduspunktidesse, on nüüd leidnud kajastuse muudatusettepanekus kuuskümmend kuus, mis võimaldab meil seda üksikasjalikumalt käsitleda. mis puudutab mõningaid teisi valdkondi, siis näiteks lõige kuus puhul ei olnud sugugi raske kompromissi saavutada, sest seal tehakse ettepanek direktiivi osas ja siin me kompromissi ei saavutanud ja see pole ka üllatav ja hääletusnimetajas on teil nüüd võimalus hääletada jah või ei selle lõike sissejäämise poolt või vastu. ja kui soovitakse seda asendada, siis on välja pakutud erinevad alternatiivid, äh, arvestades Euroopa vaesuse vastu võitlemise aasta eesmärke. ja veel üks küsimus, mis on tõusetunud ja mis võib-olla aitab selgitada komisjoni liikmete seisukohtagi, äh, puudutab teatud sõnastust. minu raportis ma räägin miinimumsissetulekust. osa ettepanekutest, mitte kõik, aga räägivad piisavast toimetuleku abist. Äh, see on samasugune sõnastus, nagu kasutab nõukogu ja komisjon oma soovitudest, äh, kuna aga miinimumsissetulek on no, esinenud väga paljudes komisjoni dokumentides ja meie komisjoni dokumentides. tekstis ei ole võimalik seda järsku välja vahetada, sest need muudatusettepanekud, mis seda võimaldaksid, sisaldavad ka teisi ettepanekuid muudatusteks. seetõttu ei ole võimalik nende valguses ühte sõnapaari teise vastu vahetada, näiteks lõikes viis ja kuus, muutmata selle lõike sisu ja vaimu ja seda arvestades Anvar Lankeri muudatusettepanek kolmkümmend neli on abiks määratlemisel, mida mõeldakse piisava sissetuleku all. mis vastab meie kõikidele kavatsustele ükskõik, kuidas me seda oleme ka väljendanud. Äh, see oli kiirülevaade esitatud kompromissidest ja veel paar küsimust. Äh, et sõnastus direktiivis veidi erineb, kuid nagu ma ütlesin, mulle meeldib muudatusettepanek kolmkümmend neli, ma tahaksin äh, liik-, komisjoni liikmetega selle veel kord läbi arutada ja ma tänan veel kord komisjoni liikmed äh, nende koostöö eest kokkuleppe saavutamisel ja see oli igatahes mõttes positiivne koostöö, tänan. Tack så mycket, mycket. Innan jag går in på talarlistan så är... Eh, tänan, enne kui ma avan äh, sõnavõtjate nimekirja, siis meil on kohal äh, Solidaarsusparteist äh, komisjoni liikmed, need on meie külalised täna. tervitame neid aplausiga. ja nüüd sõnavõtud proua Linn ja siis Bushel Matthews. proua Linn, palun. tänan, ma tänan Jeani selle koostööst ja tänan selle eest, et ta andis mõista, et ta toetab minu muudatusettepanekuid äh, kohustusliku pensioniea kohta ja muude kohta, mis ma olen esitanud. ainuke erimeelsus, mis meil on jäänud, puudutab seda miinimumsissetulekut. ma toetan igati miinimumsissetulekut, nii nagu liikmesriigid selle on kehtestanud ja ma arvan, et see oleks oluline, et see jääks liikmesriikide tasandil määratavaks. raskusi tekib äh, siis, kui te teete kompromissi selles küsimuses, äh, kutsute üles miinimumsissetuleku määratlust ja eriti direktiivi selle kohta. ma ei usu, et Euroopa Liidu tasandil oleks võimalik selle küsimusega niiviisi edasi minna ja ma võin arvata, et me võiksime äh, veenda liikmesriike välja töötama oma miinimumsissetuleku tasandi proua Van Lankeri muudatusettepanek kolmkümmend neli, ma arvan, see on eh, toetamist vääriv muudatusettepanek. see ei väida, et meil peaks kindlasti olema see ühenduse tasandil, vaid ütleb, põhimõtteliselt peaks olema miinimumsissetulek ja niimoodi eh, on võimalik ka tagada inimeste vaesuslangemist vältida. peab olema teatud toimetuleku tasand, mis tõstab nad kõrgemale vaesuspiirist ja see on ka meie kõikide eesmärk ja minu arvates seda muudatusettepanekut mina igal juhul äh, saaksin toetada ja ma usun, et me kõik peaksime seda toetama äh,. et see oleks tagatud liikmesriigi tasandi ja mitte niivõrd ühenduse tasandi. oluline selles küsimuses saavutada nii suur üksmeel kui võimalik. sama kehtib ka diskrimineerimisvastaste küsimuste kohta, mille ma olen esitanud, on oluline et vältida inimeste tõrjutust eluvaldkondades, nende puude või vanuse või seksuaalse orienteerituse või uskumuse põhjal. nagu te teate, ma olen kõikides raportites, mida mina olen koostanud sotsiaalse tõrjutuse kohta, püüdnud tagada võrdse kohtlemise kõigile. et mitte keegi ei jääks välja korralikust elu taseme saavutamist, vaid et neil oleks võimalik juurde pääseda kõikidele nendele teenustele, mis teistelegi ligipääsetavad. mul on väga hea meel, et te olete ka sellele rõhutunud oma raportis ja ma tean, et komisjonis ja parlamendis tervikuna on erinevaid seisukohti selles küsimuses. härra Bushel-Matthews ja siis härra Pan-, Panetopoulos. tänan, esimees, ka minu fraktsioon toetab üleskutset liikmesriikidele kehtestada miinimum sissetuleku tasand, kuid ma ei usu, et peaks olema ühenduse direktiiv, mis seda dikteerib ja see läheks kunagi nõukogust läbi. kuid mul on üks konkreetne ettepanek Jeanil ja ma loodan, et ta seda kohe jalge alla ei tõmba Äh, ta ütles, et talle ei meeldi suulised muudatusettepanekud, mul on suuline muudatusettepanek, mida ma palun, et ta kaalub ja see puudutab kompromissettepanekut B, kus räägitakse Euroopa Liidu raamdirektiivist. lause, mis algab äh, üldise huviteenuste ja üldhuviteenuste ja universaalteenuste tagamise küsimuses Äh, mulle eriti see lause ei meeldi. esimene osa sellest lausest äh, märgitakse, et selles valdkonnas tuleb saavutada edasiminekut. see on õiglane ja üldiselt on see heaks kiidetud fakt, et tuleb saavutada edu. kuid mitte kindlasti ei ole kõik samal seisukohal, et see on Euroopa Liidu raamistiku kavaga märgitud see on tehniliselt Äh, ebaõige lähenemine ja seetõttu ma teen ettepaneku selle lause esimene osa jätta nii, nagu ta on, note that progress must be made, kuid pärast üldhuviteenuste osa oleks järgmine. Considers that that the development of plan of action to guarantee these rights is the best way forward. või midagi selle sarnast ja ma palun, et ähm, väärtimõistmise vältimiseks esimeses lauses äh, viidatakse universaalteenuse osutamise kohustusele, aga teises osas räägitakse nende õiguste tagamisest. kohustus ei ole õigus. kohustus lasub teenuse osutajale, õigus teenuse kasutajale. seega tuleks leida kuidagi äh, kompromiss, et mitte täielikult seda lauset hävitada, vaid saavutada teatud kompromiss-sõnastus. Tack så mycket suur tänu, proua Panjatopoulos ja siis proua Van Lanker. suur tänu, härra esimees, mina olen otse loomulikult nõus äh, raportööriga. nii tähtsa küsimuse puhul sotsiaalsete tõrjutute kaasamine äh, tööturule tuleb meil leida ühine lähenemisviis ja kuna meil on ka vaesusevastane äh, see võistlus Euroopa aasta, siis tuleb meil oma sõnum selgelt Euroopa kodanikele edastada. meil tuleb öelda, et meil kõigil on ühesugused eesmärgid ja on väga tähtis, et just sellepärast oleks meie sõnastus ka hea, mis ei kordaks asju, mida pole vaja enam korrata meil ei ole iga kord vaja viidata sellele, mida kõike on juba vastu võetud, eriti ei ole meil vaja hakata siin neid äh, direktiive üles lugema, sellepärast et direktiivid ise juba käsitlevad neid küsimusi, ma ei saa aru, miks me peame seda kõike kordama. mis puudutab näiteks koduse vägivalla võitlust, narkootikumide vastast võitlust või teised küsimused ka, mul on selline tunne, et meil kaob ühine eesmärk silmapiirilt ja ma arvan, et meil tuleks natukene seda teksti puhastada enne hääletust, eriti selles osas ka, mis puudutab põhisissetulekut või minimaalset sissetulekut. Euroopa Parlamendi raport äh, vastusevastase võitluse kohta ja selle aasta kohta. see on nüüd täiesti selge asi, ega seal ei ole see minimaalne sissetulek tähtis ja asi läheb veelgi kaugemale üleüldiselt see võimalus inimväärikatel tingimustel elada on väga, on aga teatud tingimused ja tegurid, mis seal rolli mängivad ja kui teised tegurid on puudu, siis me ei saa võima-, tegelikult ju öelda, et me oleme oma eesmärgi saavutanud. ja just sellepärast räägime me piisavast äh, finantstoetusest, nii nagu seda on teinud ka nõukogu meil on vaja seal ne, seda ühesugust sõnastust, selleks et me kasutaksime ühte mõistet, ühte terminit, näitamaks, et meil on üks ühine eesmärk. liikmesriik peab ise hoolitsema piisava finantstoetuse eest ja seda omadel tingimustel, mitte nii, nagu see on direktiivis paika pannud, nagu viitas härra Bushel Matthews kui me sellest kinni ei pea, siis me ei pea kinni ka oma eesmärgist, nimelt meil ei ole siis võimalik äh, tõrjutuid tööturule kaasata. ja lõpetuseks tahaksin veel öelda, et ma loodan, et meil on võimalik ka teksti puhastada nendest kordustest ja kompromissettepanekutest, sest seal äh, räägitakse küll midagi väljaõppest ja haridusest ja otse loomulikult see on liikmesriikide pädevuses, kuid sellegipoolest ei peaks me äh, hakkama siin seda kõike uuesti üle kordama, aitäh. suur tänu. proua von Lanker ja siis proua Zimmer, palun. suur tänu, härra esimees. mina tahtsin sõna saada ainult sellepärast, et Džiini äh, käest küsida milline on tema seisukoht äh, inimväärika sissetuleku osas, aga see küsimus on juba lahendatud, sest ta juba väga selgelt äh, ütles, et ta toetab minu muudatusettepanekut kolmkümmend neli. tahaksin kolleegidele lihtsalt äh, meenutada seda, et tegemist on liikmesriikide äh, pädevusega hoolitseda miinimumsissetuleku eest, kuid see ei tähenda seda, et Euroopa Liidu tasand selles küsimuses mingit rolli ei mängi. oleks väga tähtis, et meil oleks ette näidata tulemus nende arutelu üle, kuidas me miinimumsissetulekut üldse defineerime. nii nagu kolleeg Panajotopoulos ka seda ütles. meil oli näiteks äh, probleeme siin ka inglisekeelse versiooniga, räägitakse miinimumsissetulekust, mitte ka miinimumpalkadest. mina räägin miinimumsissetulekust, jah. ja tõsiasi, et äh, liikmesriigid on pädevad äh, see on ju nii see on suisa de facto nii ja ministrite nõukogus ei jõuta kokkuleppele Euroopa tasandil kehtivast miinimumsissetulekust. see ei tähenda ka seda, et Euroopa Liidu tasand ei mängi selles küsimuses mingit rolli. ja on tõesti võimalik äh, siin oma sõna sekka öelda. muidu ma toetan proua Panajotopoluse seisukohta, vaesus ei ole mitte ainult miinimumsissetuleku küsimus ka juurdepääs põhiteenustele on väga tähtis vaesusevastases võitluses. aga sellegipoolest leian mina, et kui inimestel ei ole sissetulekut, mis oleks vähemalt viiskümmend protsenti keskmisest sissetulekust selles riigis, ei ole tal võimalik vaesusest välja võidelda lõpetuseks tahan tänada Jean Lambertit selle suurepärase koostöö eest kompromissettepanekute väljatöötamisel ja ma loodan, et hääletus homme on edukas. enne kui ma annan sõna proua Zimmerile, tuleb öelda, et ka rootsikeelses versioonis on segadust miinimumsissetuleku ja miinimumpalkadega. sellepärast, et Rootsis on need kaks erinevat asja. palk Äh, palga üle räägivad läbi sotsiaalpartnerid ja, ja miinimumsissetulek äh, on see, mis on paika pandud äh, seadustega. ja, ja see pannakse paika siis kohalike omavalitsuste poolt, nii et äh, siin on tõesti segadusi ja sellepärast tuleb vahet teha miinimumsissetuleku ja miinimumpalga vahel, tahtsin seda lihtsalt öelda kas ma võiksin lihtsalt selgituseks öelda, et kui Van Lanker rääkis miinimumsissetulekust, ta rääkis miinimumsissetulekust, mitte miinimumpalgast, sellepärast et äh, ingliskeelses tõlkes öeldi kogu aeg miinimumpalk. räägime siiski miinimumsissetulekust, et seda selgitada. jah, ja nüüd proua Zimmer jah, küsimus selle kohta nüüd miinimumpalgad ja miinimumsissetulekud, sellega oleme me tegelenud juba päris pikka aega ja seda ka raportites, millega me oleme tegelenud viimastel kuudel ja aastatel siin komisjonis. ja ma tahaksin viidata ka sellele arutelule, mis meil oli Jean Lamberti raporti üle, kui üks meie kolleegidest selgitas, et ikka ja jälle tõstetakse ühed ja samad küsimused ja me ei tee ühtegi sammu edasi ja siis küsis ta veel, et mis on üldse selliste raportite mõte minu arvates on ikkagi need raportid tähtsad ja ma tahan Jean Lambertit toetada ja tänada selle töö eest, mida ta on teinud. et meie vastutava komisjonina ikka ja jälle kordame oma seisukohti ja teeme seda erinevate küsimuste kohta ja ikka ja jälle teatud äh, olukordades äh, teatud asju ei peaks alati kordama, sest seda on väga palju juba öeldud, kuid just need asjad, äh, mis Euroopa Liidu poliitika valdkondades ei ole ennast nii-öelda sisse söönud, nende puhul tuleb seda teha selleks, et nii komisjon, nõukogu kui ka Euroopa Parlament ikka ja jälle lähtuksid neist ja sellepärast on tähtis neid asju ikka ja jälle korrata oma raportites ja sellepärast ma tegin ka täiesti teadlikult muudatusettepanekuid, mis viitavad seisukohtadele, mida me oleme oma raportites maininud, kus me, kus need raportid on ka täiskogu kolmandiku häältest me teame, et just äh, selles osas, mis puudutab segadust sisse, miinimumsissetulekuga, miinimumpalkadega, miinimumteenuste tagamisega, et just seal on väga tähtis öelda, mida me tegelikult mõtleme ja minu jaoks on need muudatusettepanekud tähtsad ka sellepärast, et tuleb väga selgelt öelda, jah, miinimumpalgad, miinimumtagatised äh, on riiklikus pädevuses ja neid pannakse paika, nendele läbi, räägitakse läbi erinevates liikmesriikides erinevalt. aga meie jaoks on ju tähtis ka see, et miinimumpalgega miinimumtagatissüsteem liikmesriigis äh, aitaks inimesi mitte langeda vaesuse lõksu nii et meil tuleb teatud äh, kriteeriumid paika panna, öelda, et meil tuleb tagada palgad, äh, mis takistaks inimese langemise vaesusesse. ja sellepärast tuleb Euroopa Liidus ikka jälle öelda, et neid standardeid on meil vaja. me peame võitlema vaesuse vastu. Euroopa Liit ise on ju ka üritanud paika panna, mis piirist alasestes on inimesed ohus äh, või ohustatud vaesusest ja kui näiteks sissetulek on kuuskümmend protsenti riiklikust äh, keskmisest sissetulekust, nii et me räägime ikka ja jälle riiklikutest äh, numbritest ja riiklikust rakendamisest. ja ma arvan, et me oleme selles osas ju kõik ka ühel nõus, me peaksime seda ka väga selgelt välja ütlema, ka selles raportis. peaksin seda jälle kordama me teame, et äh, ainult kordamise kaudu on meil võimalik midagi saavutada ja komisjon peaks siis mõtlema, mida on temal võimalik teha selleks, et ühiseid eesmärke vaesusevastases võitluses ka paika panna ja siis koordineerimistöö kaudu need standardid ka poliitikatesse, poliitikateks äh, vormida. sellepärast toetan Äh, just neid muudatusettepanekuid, mis ma ise tegin, just muudatusettepanekuid nelikümmend kaks, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kuus, sada kolmteist ja nii edasi, tegemist on sõnastustega, mida me oleme juba varem siin komisjonis vastu võtnud ja mis on ka saanud kahe kolmandiku parlamendi hääleenamuse. aitäh! suur tänu ja nüüd proua Tomaševska. <clears throat> aitäh! härra esimees. tahaksin viidata aspektile, mida mainis just proua Zimmer. et stiimuliks miinimumsissetuleku määratlemisel liikmesriikides on muidugi tervitatav, kuid mitmetes riikides, kuna riik selle välja kujundab, siis seal võetakse arvesse ka mitmeid teisi seadusandluse aspekte, et kui palju iga pereliige saab ja nii edasi. ja, ja ka siin lähtutakse sellest äh, väärika elu standardist ja ma arvan, et me peaksime liikuma raamdirektiivi suunal, nii äh, nagu mainitakse ka Euroopa sotsiaalhardas, et me räägiksime siin äh, sissetulekust elaniku kohta või siis keskmisest äh, sissetulekust äh, mingis riigis. nii et see kindlasti sobiks sellega, mida ütles proua Zimmer ja see kindlasti sobib ka muudatusettepanekuga nelikümmend kuus, mis puudutab osalust tööturul. raske on öelda, et meil on tegemist eh, hea elustandardiga, kui eh, ei ole võimalik oma peret elada, elatada selle rahaga, mida inimene võib teenida. suur tänu! aitäh, rohkem eh, sõnasoovi ei ole. annaksin uuesti sõna proua Lambertile, et asjad kokku võtaks. tänan esimees ja ma tänan kõiki liikmeid, kes on panustanud tänasesse arutelusse ja on tõstatanud väga kasulikke ja huvitavaid aspekte. ma tahaksin mainida kompromissettepanekut B, kuna tegemist on kompromissiga, siis ei ole see ainult minu otsus, vaid siin on ka teiste otsus, kelle muudatusettepanekud kaasati sellesse kompromissi ka Philippi poolt välja pakutud muudatusettepanek äh, tegelikult oluliselt ei lahenda selle kompromissi esimest osa, kuid me vaatame selle läbi. mis puudutab liikmesriikide rolli võrreldes komisjoni rolliga, siis on selge, et liikmesriigid vastutavad teatud piirnormide kehtestamise eest ja rahade maksmise eest kuid äh, ka nõukogu ettepanekus, mis on nii-öelda pehme seadusandlus, on komisjon kaasatud sellesse protsessi. Äh, sest komisjon töötab välja teatud suunised ja nii edasi. seega siin ei ole nii absoluutne vahetegemine, siiski ühel pool on liikmesriikidel kohustus, siis ma juba võin ette ennustada kuuenda lõike saatust selle raamdirektiivi osas, kuid alati tasub äh, proovida äh, ja vaadata, kuidas asjad äh, lõppkokkuvõttes kujunevad, kas jäävad pinnale püsima või vajuvad põhja. ja kindlasti oleme me ühel nõul selles küsimuses, et inimestel peavad olema piisavalt sissetulekuid, et nad ei langeks vaesusesse. võib-olla siin on väikesed nüansilisi erinevus Äh, mis puudutab nüüd koolituse mõõdet, jah, liikmesriigid peavad tagama selle koolituse kättesaadavuse ja Euroopa Sotsiaalfond ja teised etendavad teatud rolli selles protsessis äh, vähemalt panevad paika, millises suunas seda koolitust tuleb anda, kui sotsiaalfondist seda rahastatakse. ja seega me määratleme teatud tonaalsuse ja ka selle, millistele koolitustele raha eraldatakse. ma hakkan nüüd mõistma, mille poolt enamus on. ma vaatan läbi selle kompromiss B uuesti, kuid ma ei anna mingeid lootusi, sest see ei põhine ainult minu otsusel. Äh, suur tänu. ja veel kord, hääletus toimub homme sellega on nimetatud päevakorrapunkti arutelu lõppenud ja järgmisena päevakorrapunktid kaheksa ja üheksa. ÜRO konventsioon mm, puuetega inimeste õiguste kohta ja selle konventsiooni fakultatiivne protokoll. proua Jeleva on meie raportöör ja sõna on teil, palun. tänan, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekud ja minu eritähe, eritänu kuulub äh, varu, variraportööridele. see on esimene Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste alane konventsioon, mis pakuti Euroopa Ühendusele liitumiseks ja ametlikuks ratifitseerimiseks. ja minu arvates äh, see tähistab väga unikaalset esimest sammu ja kinnitab üle, et töö puuetega inimeste kaitseks ja abiks ei ole ainult pelgalt sõnades, vaid on ka meie sügavaks veendumiseks. seitse riiki on juba ÜRO vastava konventsiooni ratifitseerinud ning liitunud ka fakultatiivprotokolliga. Austria, Hispaania, Ungari, Sloveenia, Rootsi, Saksamaa ja hiljuti Itaalia kolmandal märtsil Äh, ÜRO konventsiooni ja fakultatiivprotokolli raportiga meil probleeme ei ole ja seda põhjusel, et mõlemas dokumendis me räägime, et äh, konventsioonid ja protokollid järeldused on heaks kiidetud ja rõhutades arutusel olevate küsimuste tähtsust oleme me koostanud resolutsiooni ettepaneku ja ma tänan kolleege, kes on teinud oma ettepanekut selle algse teksti jaoks. ma ei näe ette probleeme sellega ega raskusi, kuid tahan siiski juhtida tähelepanu nendele muudatustele, mis puudutavad reservatsioone seoses ühenduse relvajõududega, see on muudatusettepanek kolm. ja ma olen kirjutanud nendele kolleegidele, kes selle muudatusettepaneku esitasid, paludes neid seda veel kord kaaluda ja põhjus on selles, et pärast terve rida selgitusi ja täpsustusi võin ma nüüd kolleegidele öelda, et pöördumine ühendusele tühistada reservatsioon võib kaasa tuua ähm, direktiivi seitsekümmend kolm taasavamise ja muutmise protsessi ja see on üldraamistiku loov direktiiv. kui me soovime seda viia kooskõlla ÜRO konventsiooniga ja mulle anti teada, et selle direktiivi seitsekümmend kaheksa taasavamine ja muutmine äh, töötaks meie eesmärgile vastu, võiks aeglustada ja võib-olla isegi peatada ÜRO konventsiooni ratifitseerimise protsessi. see on ainuke märkus minu poolt ja ma pidasin vajalikuks teid sellest teavitada ja lõpuks ma tahan veel kord kõiki kolleege tänada ja loomulikult ka meie komisjoni sekretäriaati väga äh, tulemusliku koostöö eest. tänan. aitäh, proua Jeleva. nüüd on võimalus äh, sõna võtta. keegi ei soovi siiski? aitäh aitäh selle tehtud töö eest. oleme selles küsimuses tihedat koostööd teinud, ma tean, et siin oli ka mitmeid raskusi. kõneleja vabandab, kuna kõik lehvitas. olen selle raporti variraportöör ja tegin teiega tihedat koostööd, me äh, saavutasime siin väga hea tulemuse väga hea raporti näol, kuid raskusi oli. samas, kui me loobume sellest ähm, erandist, mis on seitsmekümne kaheksanda aasta direktiivis, siis äh, meil on võimalus sellega kiiresti edasi liikuda. nii et seetõttu ma soovitaksin äh, hääletada muudatusettepaneku kolm vastu äh, mitte et ma oleksin väga tema vastu, kuid mulle tundub, et ei ole eriti mõttekas selle poolt hääletada, kuna see võib äh, äh, pikaks venitada kogu seda protsessi, et need, kes ei ole seda ratifitseerinud, peaksid kiiresti selle ratifitseerima, kuna probleem paljude Euroopa konventsioonidega just see ongi, et vähesed äh, neid allkirjast kõik neid allkirjastavad, kui keegi äh, ei kiirusta neid ratifitseerima ja siis, kui ei ratifitseerita, ei ole mõtet suurt ka alla kirjutada. nii et suur tänu sulle koostöö eest ja mulle tundub, et see raport on tõepoolest väga hea tasemega. suur tänu. Ik heb niets, uh, niets te mekkeren over het rapport. Het is mul ei ole siin midagi ette heita sellele raportile, kuid eh, midagi on siin siiski puudu, mulle tundub, et neljakümnendate aastate lõpus oli üks ÜRO konventsioon, kus püüti muuta kohustuslikuks puuetega inimeste kaasamine majandusellu ning tööstusellu. kui ma ei eksi, siis see oli neljakümne kaheksandal, neljakümne üheksandal aastal ja ma ei näe kuhu on kadunud see viide sellele konventsioonile? mina ei tea, ütleb äh, eesistuja. <laughs> Eh, härra Howard, palun. vabandust, et tulin sisse juba siis, kui see arutelu käis ja kõigepealt äh, tahaksin enda poolt tänada raportööri ja ning selle eest, et arvesse võetud ka minu muudatusettepanekuid. kõigepealt, äh, mis puudutab muudatusettepanekut üksteist, äh, et tahaksin rääkida meie rollist siin Euroopa Parlamendis, sellest, et me peaksime püüdma saavutada seda, et võimalikult paljud riigid liiguksid selle konventsiooni ratifitseerimise poole, meie juba algusest peale oleme selle äh, konventsiooni loomist toetanud äh, ja me peaksime tõepoolest nüüd äh, püüdma siis saavutada ka seda, et võimalikult paljud liikmesriigid ka ratifitseeriksid selle konventsiooni ja et seda teeksid ka kiiresti institutsioonid muidugi on siin äh, oht selles, et liikme, et inimesed arvavad, et niipea, kui see konventsioon on allkirjastatud, et nüüd on kõik tehtud äh, ja siis äh, ratifitseerimine jääb venima. nüüd muudatusettepanek kolmteist, rääkides diskrimineerimise vastasest direktiivist ja haridusest, siis peavooluharidusest, siis siin on väga oluline, et me jääksime enda juurde kindlaks ma tean paljusid äh, puuetega täiskasvanud, kes äh, tunnevad, et äh, neid, nende vastu on diskrimineeritud, neil ei ole võimalik saada tavaharidust. mulle tundub, et alati, me ei, me ei räägi sellest, et siin eriharidusel ei olekski oma kohta, kuid me peaksime võimaldama puuetega lastel ning õpilastel integreeruda haridussüsteemi ja see peaks kajastuma nii diskrimineerimisvastases äh, direktiivis, kuid ka teistes äh, õigusaktides ja seda on siin välja toodud ka muudatusettepanekus üksteist. rääkides muudatusettepanekust viisteist ja sellest, äh, kas komisjon sellele debatile vastab, et võib-olla nad saaksidki siis kommenteerida seda selleks, et see konventsioon ka toimima hakkaks, selleks me peame tagama selle, et me oleme neid põhimõtteid äh, tõepoolest ka ellu rakendanud ja, ja me siin ei räägi mitte ainult tööhõive või puuetega inimeste äh, vastavatest üksustest, vaid äh, see on meie kõigi ülesandeks, me peame kõiki Euroopa Liidu algatusi, programme läbi vaatama selleks, et vaadata, kas on ka puuetega inimeste vajadustele tähelepanu pööratud kuid kindlasti ka puuetega inimestega tegelev üksus peaks äh, seda küsimust enam käsitlema, sest äh, me peame ju tagama selle, et me rakendame tõepoolest ka enda poolt vastu võetud poliitikaid ja rääkides nüüd mittediskrimineerimise direktiivist äh, ja see on seotud muudatusettepanekuga kuusteist ja sellest, et me erinevatest äh, põhimõtetest äh, kinni peaksime, et siin oleks kaasatud ka äh, sõltumatud organisatsioonid ning institutsioonid, et siis Pariisi põhimõtetest kinni pidamine, et see ei ole võib-olla Euroopa Liidu tasandil probleemiks, kuid probleemiks on see mõningatele liikmesriikidele ja ma äh, avaldaksin kiitust raportöörile ja ma arvan, et me kindlasti on võimalik saavutada komisjonis siin üksmeel äh, ja see ei tähenda seda, et me peaksime selle küsimuse kuidagi kõrvale jätma. Äh, puuetega inimesed on võidelnud põlvkondi selleks, et see konventsioon läbi läheks ja nüüd me peaksime enda eeskujuga näitama seda, et me tõepoolest nendest põhimõtetest kinni peame ka äh, tegelikkuses, aitäh. aitäh. see oli nüüd viimane kõneleja minu nimekirjas. nüüd sõna uuesti proua Jelevale. aitäh, härra esimees. ma jagan kõnelejate seisukohti ning mul on hea meel, et oli nii palju äh, kommentaare. tahaksin tänada kolleege vägagi väärtuslike kommentaaride ning panuse eest. muidugi olen ma täiesti nõus sellega, et äh, selle konventsiooni rakendamine ning vabatahtliku protokolli rakendamine. Äh, see on väga oluline. väga oluline on samuti, et me edastaksime sõnumi parlamendi poolt kõigile teistele, et nad liituksid äh, selle protsessiga nii kiiresti kui võimalik, äh, eriti just fakultatiiv protokolliga, mis on dokumendiks, kus äh, on räägitud just konventsiooni ellurakendamisest äh, võimalikult äh, täielikult. mul on hea meel, et saavutatud kompromiss selles tekstis aitab liikmesriikidel edasi minna selle konventsiooni ratifitseerimisega ma täies ulatuses, kaasa arvatud äh, fakultatiivprotokoll. ma nõustun äh, härra Hoiti kommentaariga ja olen täiesti nõus tema muudatusettepanekuga number viisteist. minu meelest meie eelnevatel aruteludel sai selgeks see, et me peame nüüd keskenduma tööle direktiivi ka protokolliga ja konventsiooniga ning äh, saata välja selge sõnum ilma, et me kaasaksime siin neid muid teemasid. sest äh, kõik see, mis on seotud äh, direktiiviga seitsmekümne kaheksandast aastast, see võib ähm, kogu seda protsessi aeglasemaks muuta. suur tänu veel kord ja ma loodan, et me äh, saavutame siin äh, kõrge, suure konsensuse ja et aitame sellega edendada ka puuetega inimeste, nende organisatsioonide huvisid, et me seisame ühtsena selle konventsiooni taga nii olulises küsimuses, eriti just valimiste eelõhtul, kui me püüame Euroopat kodanikele lähemale tuua ja just äh, need kodanikud on äh, kõigis liikmesriikides piisavalt kannatanud ja see on meie poolt väga oluline sõnum, aitäh! suur tänu! sellega on arutelu nimetatud kahe punkti üle lõppenud, mis puudutavad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli ning hääletus nende üle toimub homme. nii, nüüd on meil päevakorras veel kaks küsimust, mis ikka ja jälle tõstetavad. esiteks sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlandamine ja nende, just selle rakenduseeskirjad ja siis üheteistkümnes lisa, mille eest vastutab Jan Kreemets, aga kõigepealt proua Lambert, palun või siis ka proua Lanker. Um, tänan, esimees. Äh, komisjoni liikmed ilmselt on teadlikud, tegemist on rakendusmäärusega, mis äh, kuulub määruse kaheksa kaheksa kolm murd kaks tuhat neli sotsiaalsüsteemide kooskõlastamise kohta juurde ja see osa mis on nüüd kokku pandud, on nüüd pikka aega töös olnud ja käsitleb süsteemi, mis käsitleb teabe elektroonilise vahetuse küsimustele ja me loodame, et, et see muudab andmevahetuse kiiremaks ja täpsemaks võrreldes praeguse olukorraga. ma südames tahaksin tänada variraportööre ja ka neid, kes on esitanud muudatusettepanekuid, tänada neid koostöö eest. sest kui me homme hääletame kompromissresolutsiooni poolt, nii nagu ta teile esitatud on, avab meile see võimaluse ähm, saavutada kokkulepe nõukogu esimese teise lugemisega ma igati hindan läbirääkimiste käigus meile osutatud tuge ja toetust, vähemalt me oleme natuke edasi liikunud. mis puudutab ähm, nõukogu petitsioonile minu poolt ja teiste liikmete poolt esitatud muudatusettepanekuid, siis äh, me oleme nüüd rääkinud siin ajalistest piirangutest ja tähtaegadest, mitte kõik see, mida me arutasime, ei ole võimalik selle määruse piiratud rakendusulatuse raames kehtestada. Ehm, kuna eesmärk on nende süsteemide nagu seadistamine, et nad paremini koos toimiksid, vähemalt meil on kompromissid C ja F põhjenduspunkti ja artikkel kolmkümmend kolm kohta et liikmesriigid peaksid vähemalt kinni pidama liikmesriigi poolt kehtestatud tähtaegadest ja soovitus, kui sellised tähtajad puuduvad, tuleks need kehtestada, nimelt need ajalised piirangud, mille jooksul nad peaksid vastama taotlustele, mille on esitanud üksikisikud või teised institutsioonid. no enamat me ilmselt soovituse raames ei saavuta äh, et vähemalt taotleme seda, et liikmesriigid, kus taolised tähtajad pole kehtestatud, peaksid nad kehtestama. muudatusettepanek üksteist artikli kaheksakümmend kuus üks juurde äh, sisaldab nõuet, et äh, rakendusmääruse rakendamist tuleb läbi vaadata ning tuleb viia võrdlusanalüüs, selgitamaks kas teabevahetuse kehtestatud tähtaegu oleks vaja täiustada, parandada või mitte. ja selle võrdluse põhjal oleks võimalik siis otsustada, kas asi on paranenud või mitte. mis puudutab üksikisikutele või asjaomastele isikutele esitatud teavet, siis parlament on omalt poolt siin lisanud väga olulised märkused, sest asi puudutab just teave edastamist üksikisikutele, mitte institutsioonilt institutsioonile. nüüd põhjenduspunktis kakskümmend üks me räägime muudatusettepaneku kuus alusel sellest, millised on need asjaomased isikud, keda me selle all mõtleme. ja kuigi meil ei olnud võimalik äh, terviklikku määratlust sisse viia, sest erinevad sotsiaalkindlustussüsteemid on erinevad määratlused, vähemalt on sellele viide äh, põhjenduspunktis kakskümmend üks. artiklis kakskümmend üks me kehtestame kohustuse edastada teavet ning kasutajasõbralikke teenuseid ja see vastab meie põhiküsimustele ja soovile paremini teavitada üldsust. pärast ähm, arutelusid me leidsime lahendusele ka äh, lähetatud töötajatele edastatava teabe osas kompromissi nimelt neile tuleks anda koopia neile laieneva seadusandluse kohta ja see peaks olema edastatud institutsioonide vahel, tähendab lähetajariigist lähetusriiki. artikkel viiskümmend üks on tehtud muudatusettepanek, see on artikkel just, mis käsitleb töötajate lähetamist ja mis tähendab, et aruteludes nõukoguga Äh, on see artikkel väga kasulik selle viite jaoks ja see on otseselt seotud ka nende muudatusettepanekutega, mis kolleegid on esitanud. vähemalt äh, me üritame seda paigutada kohta, mis võimaldab seda probleemi lahendada. see on väike samm edasi lähetatud töötajate probleemistiku lahendamisel, kuid vähemalt need asjaomased isikud on nüüd põhjenduspunktis kakskümmend üks mainitud ja mainitud ka vajaliku turvalisuse tagamist, et oleks teada, kas vajalik teave on neile edastatud või mitte. osa, osa, osa fraktsioone on juba teadanud, et nad on ametlikult valmis aktsepteerima äh, kompromisse, millega läbirääkimisi pidada nõukogus ja ma loodan, et see saab olema nii komisjoni kui ka parlamendi seisukohta, kui see küsimus tuleb hääletusele lõpuks ometi pärast kõiki neid pikki aastaid. suur tänu. ja nüüd saab sõna Jan Kreemers, palun. jah, suur tänu, härra esimees. ma räägin nüüd siin juba nagu rattasportlane, sellepärast et eh, Jean Lambert ja mina sõitsime nagu tandemjalgrattaga, kui me seda küsimust arutasime, kuid enne seda tahaksin teha veel ühe tehnilise märkuse, nimelt pealkiri ei ole enam päris see. sellepärast, et mõlemad eh, teemad on nüüd ju omavahel ühendatud ja sellepärast tuleks seda pealkirja siin natukene muuta, aga jumal sellega. nüüd selgituseks eh, Jean'i töö kohta ma arvan, et ta andis väga selge ülevaate selle kohta, kuidas üritati kompromissile jõuda sõnastamise osas niimoodi, et meie kahtlused minema pühkida. et oleks väga selgelt ära öeldud, keda need sätted siis puudutavad. Gini ettepanekuks oli siis, et äh, rakenduseeskirjade puhul oleks äh, räägitud ainult kommunikatsioonist institutsioonide vahel. meie paari muudatusettepanekuga hoolitsesime sellest, et see küsimus on nüüd lahendatud. nii et Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon on nüüd äh, valmis toetama Jean Lamberti kompromissettepanekut tema raportis ja me loodame, et see võetakse võimalikult kiiresti vastu ja veel paar sõna selle raporti kohta. informatsiooni edasiandmine laenatud töövõtjate puhul käib samade tähtaegadega nagu selles riigis, kus tegelikult tööd tehakse. see on ju tegelikult ka loogiline esialgselt ähm, me ju liikusime täpselt samamoodi artiklitega kaheksateist ja üheksateist, see oli, äh, see on nüüd kirjas äh, äh, lõikes viisteist ja nüüd minu raport. juba varematel koosolekutel olen öelnud, et me jõuame kompromissile. siis oli meil äh, natukene siin vastuolusid lisaga kolm. osad liikmesriigid ütlesid, et ähm, neil on väikesi kahtlusi. Nad ütlesid, et ähm, nad pole päris kindlad, äh, kas nad äh, kasutaksid äh, seda fondi või mitte ja siis olid meil keerulised arutelud selle üle, mis on tegelikult selle kolmanda lisa sisuks. ja me vaatasime selle läbi ja panime kirja ka läbivaatlusklausli iga viie aasta tagant, aga seda teatud tingimuste täitmisel. ja need tingimused puudutavad põhiliselt äh, suurust, kulusid, sagedust ja nii edasi ning paljud liikmesriigid ütlesid juba kohe alguses, et enne selle tähtaja möödumist, läbivaatustähtaja möödumist lasevad nad ennast sellest nimekirjast maha võtta, nii et äh, sellele kompromissile poolehoiu saamisega ei tohiks mingeid probleeme olla. nii et äh, kogu see pakett on võimalik juba järgmisel täiskogu istungil vastu võtta ja see oleks minu arvates siis väga suureks edusammuks. suur tänu ja nüüd on meil kaks sõnavõtusoovijat, proua Stauner ja proua Juknevitšune, proua Stauner kõigepealt. teen lühidalt ja tänan südamlikult suurepärase koostöö eest kõiki asjapooli ja viitan sellele, et äh, meie kahtlused et äh, kompromisside C ja F osas äh, on äh, nüüdseks kõrvaldatud, me toetame neid, nagu raportöör juba ütles, kompromissiga F liikmesriikidele ei panda tähtaegasid informatsiooni edastamiseks, aga nad peaksid siiski need tähtajad sisse viima ja sellega äh, on kõik meie kõhklused kõrvaldatud ja ma arvan ka, et lähimuse põhimõttest lähtudes oleme teinud tõesti kõik, mis oli vaja teha. suur tänu ja toetan mõlemat raportit kogu hingega. suur tänu. ja nüüd proua Juknevitš-Juune. Äh, tänan, esimees. ma tahaksin tänada Jean Lambertit Äh, suurepärase töökorralduse eest ja äärmiselt konstruktiivse töö eest äh, komisjoni ja nõukoguga. ja loomulikult ma tahaksin ka korrata seda, mida proua Lämbert juba mainis, et äh, fraktsioon, mida mina esindan, toetab kompromissdokumente, ma olen juba kirjaliku vastuse andnud, nimelt et me toetame saavutatud kompromissi ma tahaksin aga meenutada kolleegidele, et käesolev dokument on sama tähtis kui teised dokumendid, mida me oleme täna arutanud, näiteks globaliseerumisega kohanemise fond. tegemist on dokumendiga, mis on suunatud konkreetselt inimestele ja nende sotsiaalse kaitse tagamisele kui väga olulised küsimused on antud liikmesriikide pädevused, näiteks inimeste õigeaegne teavitamine nende sotsiaalsetest õigustest ühes või teises liikmesriigis. ja samuti liikmesriikide vahel konkreetsete üksikjuhtumiste asjaolude kooskõlastamine, siis eh, sellega me paneme väga suure kohustuse liikmesriikidele ning liikmesriikide poolne ettepaneku õigeaegne ülevõtmine saab olema äärmiselt oluline ja ma arvan, et komisjon peaks jälgima edasist tegevust ning esitama võrdlusanalüüse sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta, sest need on olulise tähtsusega kodanikele. ma tahaksin veel kord õnnitleda proua Lambertit ja kui see dokument heaks kiidetakse, saab tegemist olema äärmiselt tõsise dokumendiga, mis näitab, et Europarlament aeg-ajalt siiski töötab inimeste huvides täna. Riia oma hoidjana. ja poisile. tahaksin teha lihtsalt mõned märkused. tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal, kaheksakümne kaheksandal aastal osalesin ühel konverentsil, kus vaadati neljasaja kaheksanda direktiivi ülevaatamist ning kogu see protsess võttis kümme aastat aega. ja väga paljud äh, ei kuulnud mitte midagi sellest, mis inimestel nii palju eeliseid tõi. see on midagi, mille võib parlament panna enda teeneks. on palju inimesi, eriti aga Jean, keda ma selle eest tahan väga tänada, aga ka komisjonis on palju inimesi, kes öö, ähm, tegid ära väga suure töö ja mina leian, et tegemist on suurepärase tööga, mis on ära tehtud ja me võime sellega uhkelt minna valimiskampaaniasse suur tänu, jah, tõesti, tegemist on väga suurepärase tööga. kas mõlemad raportöörid soovivad veel midagi visada, lisada? Jean, Jan, ei? siiski Jean, palun. Uh, lühidalt tänan. tahaksin kolleege tänada, tegemist oli tõepoolest meeskonnatööga. tahaksin tänada ka meie sekretariaati nende panuse eest ja tänada ka komisjoni, kes on olnud äh, vägagi veenev ja pühendunud oma tööle, näitamaks, et tõepoolest tegutseme kodanike huvides. ma oletan, et äh, Äh, täna, tänase ja homse hääletuse vahel midagi äh, erakorralist esile ei tule ja ma arvan, et siis kõik läheb nii nagu Strasbourgis. Äh, ja tahaksin tänada veel kord kõiki, kes selle kallal tööd teinud ma olen ka kindel, et kõik läheb hästi, olen saanud ka nõukogu poolse signaali koos äh, kokkuleppe kohta, nii et aitäh teile mõlemile selle arutelu, aruteluga oleme nüüd lõpule jõudnud ja nüüd oleme jõudnud oma päevakorra viimase punkti juurde. meil on äh, ees äh, koordinaatorite kohtumine, sekretäriaadi märkused on meile vastuvõetavad, kuid viimane päevakorrapunkt on uus sotsiaalmeetmete kava ning raportööriks on äh, härra Silva Peneda, palun. esimees, kolleegid, kõigepealt äh, tahaksin tänada kolleege nende huvi eest ning osaluse eest selle raporti koostamisel siin esitati pea kakssada muudatusettepanekut ning äh, enamik nendest äh, samas vaimus kui minu enda omad. nii et me näeme, et koostöö äh, rasketes tingimustes on alati parem. me oleme siin arvesse võtnud majandus- ning finantskriisi mõjusid, mis on õõnestamas ühiskondi kogu maailmas, ma olen läbi vaadanud äh, need muudatusettepanekud äh, suure hoolega, äh, erinevate komisjonide muudatusettepanekud ja minu läbirääkimised kolleegidega on olnud vägagi konstruktiivsed, need on möödunud koostöövaimus ja üksmeel selles küsimuses on väga suur kakskümmend kuus muudatusettepanekut, mm, kompromissmuudatusettepanekut ning ka mm, suulised muudatusettepanekud. me oleme siin äh, välja toonud äh, siis kõige tähtsamad muudatusettepanekud ja tahaksin nendest äh, kiire ülevaate anda. A ja B siin räägivad vajadusest tugevdada ning moderniseerida Euroopa Liidu sotsiaalmeetmed, eriti just kui me räägime tervishoiust, pensioni mm, küsimustest, eriti sellest, kui oluline on jääda sotsiaalkaitse taseme juurde ka kriisitingimustes. me peame edendama ka sotsiaalset kaasatust, samuti peame me püüdma järgida vaesusevastase võitluse põhimõtteid. muudatusettepa-, kompromissette-, muudatusettepanekutes on siin äh, võetud arvesse neid ootusid, mis äh, seonduvad äh, vaesusega, samuti on siia arvesse võetud ka demograafilisi küsimusi. Need on, need kajastuvad kuues muudatusettepanekus ja siin on pööratud tähelepanu ka õpilastele, kes lahkuvad koolist enne kooli lõppu ja on räägitud ka diplomite ühildavatusest, nüüd kompromiss äh, H. Äh, siin räägitakse nendest inimestest, kes on kehvemas olukorras äh, tööturul ning vajadusest suurema paindlikkuse järele kompromiss I. see on kompromiss mitmete fraktsioonide vahel ja räägitakse sellest, me peame tööhõivet soodustama ja võetakse arvesse ka aktiivse kaasatuse soovitusi, kompromiss J räägib siin äh, sots-, turu, majandus- ja sotsiaaldimensioonist, äh, sellel oli enamiku toetus ning äh, räägitakse siin ka vabatahtlikkusest, osalusest. muudatusettepanekus L räägitakse sotsiaalpartneritest ja sellest, et on vaja läbi rääkida uute palgastruktuuride osas, eriti just kasumi jagunemisele, kompromiss F, siin räägime päritolu liikmesriigist, siin me peame rääkima sellest, kuidas kriis on viinud tasakaalu puudumise mitmetes valdkondades, järgnevad kompromissettepanekud räägivad sotsiaaldialoogi vajalikkusest ja räägitakse ka meeste ja naiste võrdõiguslikkusest, see on ju üks käegakasutav põhimõte Euroopa Liidus, me räägime ka äh, aktiivse kaasatuse põhimõttest, äh, räägime sotsiaal- ja keskkonnapoliitikast äh, ja jõupingutusi peab selles valdkonnas veelgi suurendama räägitakse ka majandus- ja finantskriisi kaudsetest otsedest mõjudest, tööpuudusest. kompromissis kaks on juttu vaesusohtudest, kompromissis neli on selgelt välja toodud teatud elemendid, mis peaksid siin raportis kajastuma ka sada ning sada kakskümmend, siin kolleegid räägivad ähm, miinimumnõuetest äh, töötajate õiguste osas, kindlasti on siin teatud küsimusi, mida võib homme hommikul arutada, kuid äh, kokkuvõtteks võib öelda, et praeguse kriisi kontekstis äh, peaksime me selgelt äh, välja tooma selle, et meil on vaja Euroopat, kus on äh, tugevdatud sotsiaalpoliitika ja see on äh, minu raporti keskseks teljeks, sest ilma selleta võib äh, Euroopa sotsiaalset mõõdet hakata kahtluse alla seadma. aitäh, kõnelejate nimekirjas on kolm inimest, Kreemes, proua Kretsu ning härra Kreido. härra Kreemers proua Kretsu, palun teile sõna. doar uh, câteva comentarii generale. Um, mulțumim. Uh, Paar üldist märkust. Kõigepealt soovin tänada raportööri äh, kirjeldamaks läbirääkimisi, kuid mitte tulemusi. Me toetame kõiki kompromissmuudatusettepanekuid. Äh, tsitaatide ja viidete osas meil nendega pole probleeme, kuid meil on mitu märkust. ja seda konkreetsemalt põhjendas punktidele esitatud kompromissmuudatusettepanekute kohta. ja sellega ma tahan öelda, et me ei räägi kompromissi saavutamisest poliitiliste fraktsioonide vahel Äh, mitmed muudatusettepanekud tunduvad olema konsolideeritud muudatusettepanekud, äh, mida osa poliitilist fraktsiooni otsustanud toetada ja seetõttu ma tahan esitada küsimuse raportöörile, sest tegemist on tähtsa küsimusega meie jaoks. miks Rahvapartei ei saa esitada muudatusettepanekut nelikümmend kuus? milles nõutakse riikliku seadusandlusest kinnipidamist ja tegelikult raamistikult kinnipidamisest. meesk on üllatav, et muudatusettepanek, milles nõutakse õigusliku raamistiku austamist, lükatakse tagasi. ja kuna tegemist on põhjenduspunktiga ja mitte lihtsalt mingi avaldusega mingi lõike kontekstis, samas ma tahan teid tänada viimasel hetkel saavutatud kokkuleppe eest muudatusettepanek seitsekümmend ja seitsekümmend viis osas, kus räägitakse seosest majandusvabaduse ja sotsiaalõiguste vahel. ma tänan teid selle eest, kuid me jääme siiski endale kindlaks muudatusettepaneku kuuskümmend viis kuni kuuskümmend kaheksa osas. me kahetseme, et me ei saavutanud nende osas konsensust kuid mulle tundub, et me oleme saavutanud seda, et sotsiaaldemokraatide ja raporti, raportööri vahel äh, on tekkinud teatud suhtumiste erinevus. me suhtume rohkem kriitiliselt komisjoni ettepanekusse. aga Rahvapartei on rohkem rahul selle õigusliku raamistikuga, nii nagu see on kirja pandud muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa on see, kus nõutakse direktiivi vastuvõtmist, millega reguleeritakse teatud ähm, valdkondi. mis puudutab äh, sisulisi kompromisse, siis meil on reservatsioon kompromiss L suhtes me ei toeta seda kompromissi. me toetame küll teisi kompromissettepanekuid, mille pakkus välja raportöör, kuid jõusse jääb meie reservatsioon nende punktide suhtes, mida ma juba mainisin ja ma arvan, et Jan kordab üle minu seisukoha. Tack så mycket. Herr Kremers och därefter herr Leidö. suur tänu, härra Kremer ja siis härra Leidö. tänan, esimees, ma räägin lühidalt, sest Gabriela on juba paljud asjad ära maininud. kuid ma tahaksin naasta küsimuse juurde, milline saab olema selle dokumendi mõju? ja meenutada eelmise aasta teist juulit kui komisjon avaldas oma uuendatud sotsiaalmeetmete kava, sest meie fraktsioonis tehti väga palju kriitikat. leiti, et see komisjoni ettepanek tehti liiga hilja ja me arvasime, et me ei peaks seda viga kordama. sest meie arvates me vajame palju ambitsioonikamat tegevuskava ja seetõttu esitasime rohkelt muudatusettepanekuid selleks, et nagu luudele liha kasvatada, ausalt öeldes. osa muudatusettepanekuid on sellised, mis täpsustavad sotsiaaldemokraatide seisukohta, nimelt soovi siduda Euroopas toimuvad meetmed sellega, mida viib läbi ILO. ma just andsin teile ülevaate meie külaskäigust Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni ja kui ülemaailmsel tasandil on võimalik kolmepoolselt eh, sõnastada konventsioon, milles osalevad sotsiaalpartnerid ja valitsused, siis on päris kindlasti võimalik kasutada seda lähtealusena ka ambitsioonikama kava koostamisel. Nendest põhimõtetest me lähtusime oma muudatusettepanekute esitamisel. teine küsimus on võib-olla keerulisem ja seda on täna raskem arutada. me oleme olnud tunnistajaks Euroopas evolutsioonile sotsiaalvaldkonnas. alustasime Unity and Diversity ühtsus läbi mitmekesisuse meie sotsiaalpoliitika määratlemisel. Äh, ühtsus tähendab seda, et Euroopa sotsiaalse seadusandluse lähtealuseks on õigusliku raamistiku austamine, nii nagu ta erinevates liikmesriikides kehtib. ja see õiguslik raamistik võib koosneda kahest olulisest äh, instrumendist, tööjõualusest ja kollektiivse läbirääkimise seadusest ja viimastel aastatel oleme me tõdenud, et meie lähtepunkt selles poliitikas on aeglaselt muutunud, liikudes niimoodi riikideülese lähenemise poole nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Kohtu poolt. ja meie arvates on kummaline, et selline areng on toimunud ilma selgepiirilise poliitilise debatita ja see kajastub ka mõningates muudatusettepanekutes ja me muretseme, et tegelikult oleks vaja sellist debatti, kes tegelikult erinevates liikmesriikides vastutab äh, finants- ja sotsiaalkorra eest. Äh, kolmandik esitatud muudatusettepanekutest on seotud nende küsimustega, mille komisjon ise tõstatas nõnda rohelises raamatus, kuid millele pole olnud jätkumeetmeid ja me tegelikult tahame üles kutsuda komisjoni oma muudatusette, suuliste muudatusettepanekute läbi korraldada see jätkutegevus. sest rohelises raamatus on tööõiguse alal olulisi aspekte, eh, mis tuleks edasi arendada lähitulevikus ja kuigi meie peamine eesmärk on koostada ambitsioonikam raport parlamendi poolt, soovime me siiski näidata ka seda, et väga palju tuleb veel ära teha selle nimel. suur tänu, härra Leide ja siis härra Kustas. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur le président, je voudrais tout d'abord... aitäh, tahaksin kõigepealt tänada kogu südamest raportööri selle töö eest, mis tehtud ning selle õhustiku eest, kuidas see töö kulges kompromiss, muudatusettepanekute osas äh, tehti siin mitmeid äh, positiivseid, konstruktiivseid äh, märkusi ja see on igati tervitatav. siin on ka üks uus element, meil seisab ees maikuu tippkohtumine ja väga oluline on see, et ka meie komisjon mõtleks Äh, ühelt poolt küsimustele, kus me muidugi oleksime soovinud enamat, äh, see ühelt poolt, kuid me peaksime mõtlema ka sellele, millised on meie komisjoni jaoks need äh, teemad, millega me juba kaua oleme töötanud ja mis on meie jaoks kõige olulisemad just tippkohtumise eel. ja siin me ei peaks siia teksti püüdma kõike Äh, sisse suruda siin äh, Silve Peneda tekstil on see eelis, et seal on väga selged äh, konkreetsed lõigud ja ma arvan, et meiegi ei peaks püüdma siin edastada sellist ammendavat sõnumit, kus kõik elemendid oleks hõlmatud. olen nõus raportööriga ja loodan, et komisjon homme hommikul nende muudatusettepanekute osas, mis puudutab üldhuviteenuseid, Need on väga olulised äh, teemad, et raportöör, äh, ta on neid arvesse võtnud, äh, me ei tohiks siin liia, liiga palju nõuda, kui me soovime saada siin üksmeelt nendes küsimustes, siis me peaksime nõustuma raportööriga, et olla tõhusamad, aitäh. härra Kustatšer, suur tänu, härra esimees, mina õnnit-, mina vihnen ka kõikide õnnitlussõnadega härra Silva Penedale. ta on tõesti väga suure töö ära teinud. siin on tehtud väga palju muudatusettepanekuid, mis ta sisse töötas raportisse, ta on teinud ka väga palju ettepanekuid ja üritanud variraportööridega koostööd tehes kompromisse leida ja see ei ole siin majas mitte alati tavaline see küsimus on väga tähtis, vaesus on häbiasjaks mitte ainult vaestele, vaid poliitikutele, sest meie poliitikutena ei ole võimelised vaesuse vastu võitlema. me arvame tihti, et kui me anname vanadele inimestele tööd, siis me tagame ka produktiivsuse, tootlikkuse, kuid see ei ole mitte alati nii, nii et sellele ma viitasin ka muudatusettepanekus seitsekümmend vastavalt Euroopa statistikale kaheksa protsenti eh, töötajatest on vaesusest ohustatud, nii et eh, töö ei, ei ole tegelikult selleks valemiks, mis meid aitaks. härra Kremmersil on õigus, sotsiaalpoliitika ei ole piisavalt auahne, me peame rohkem tegema isegi kui üles loetakse, keda vaesus ohustab, siis me ei näe siin mitte ainult sisserändajaid, sisserändajaid ilma dokumentideta. tõesti, seda me teeme liiga vähe. kui me vaatame, kuidas on lood Forzas eh, Itaalias ja Lõuna-Hispaanias, siis me näeme, et on täiesti häbiasi, et selline orjapidamine on Euroopas võimalik mulle kingiti paar päeva tagasi üks tore raamat, kus räägitakse umbes poolest miljonist inimesest, tegemist on naistega, põhiliselt seksiorjadega, kes tuuakse Ida-Euroopast Euroopasse ja neid koheldakse kui tõelisi orjasid, nii et meil tuleb tõesti rohkem selle küsimusega tegeleda. tähtis on, et kogu selle heaolu juures, mis meil on, garanteeriksime seda, et kõik inimesed saaksid väärikalt ja vabaduses elada. ja seda on võimalik teha ainult siis, kui me mõtleme sellele, et meil tuleb taga tead-, teatud miinimum sissetulek ja teatud miinimumteenused. me ei saa neid küsimusi eirata kui te arvate, et meil on seda kõike võimalik saavutada täistööhõivega, siis te eksite, see on illusioon. meil tuleb ümber jagada ja ümber tuleb jagada palju õiglasema, hoopis teistsuguse maksusüsteemi kaudu. tegelikult olev, rikkad olevad inimesed, need, kes teenivad palju, ei maksa peaaegu üldse makse ja ma rohkem ei tookski siin neid asju välja, tänan veel kord härra Silva Penedat tema jõupingutuste eest. üleüldiselt olen ma härra Kremesiga ühel nõul, me teeme sotsiaalpoliitikutena liiga vähe, meil tuleb palju rohkem ära teha, aitäh! suur tänu! rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole ja siis saab sõna härra Silva Peneda veel lõpetuseks sõna, palun! tänan, esimees. kolleegidele üks üldmärkus. ma soovisin, et raport oleks lühike ja sisutihe ning keskenduks põhiküsimustele. mul ei ole midagi väga paljude ettepanekute vastu, aga kui me hakkame raportile lisama asju, siis venib see väga pikaks ja kaotab raporti ilme. Äh, siin räägiti rahvusvahelisest tööorganisatsioonist, kuid mul on raportis ka lõige, kus räägitakse, Euroopa Liit peaks tegema rohkem äh, rahvusvahelisel areenil, et tagada inimväärne elu ja põhi- ning inimõiguste kaitse. ning panustama rohkem rahu tagamisse kas te soovite midagi enamat? tegelikult ma püüan selle lõikega saavutada sama eesmärgi. ja ma räägin ka sellest, et Euroopa Liit peaks mõjutama rahvusvahelisel areenil inimväärse töö tagamist ja tagama ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni normidest kinnipidamist. mul ei ole midagi selle vastu, kuid kui aga me ei talita ettevaatlikult, siis saame tulemuseks sellise raporti, kus ühte mõtet korratakse mitmes lõikes. meie soov on aga keskenduda esmatähtsatele küsimustele. mul ei ole sisulisi vastuväiteid enamike muudatusettepanekute puhul väikeste eranditega ma tahan veel kord öelda, et see ei ole mingi ostunimekiri enne jõulusid, see keskendub esmatähtsatele küsimustele. ja mul ei ole midagi selle vastu, kui mõned muudatusettepanekud sisse viiakse. aga kui me lisame liiga palju, siis sellest raportist ei ole kasu. me võime täna seda natuke muuta kuid ma ei usu, et äh, siin on sisulisi probleeme. ma nõustun, et mai tippkohtumine on see kohtumine, kus meie komisjon peaks lühiülevaate tegema, niisugune kolme-nelja põhipunkti pikkuse raporti esitama ma nõustun ka proua mõningate teie ideedega me peame tagama sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkuse, see on õige märkus. Te rääkisite sellest, et sotsiaalpoliitikat ei viida tõhusalt ellu. selles peitubki probleem. praegu ei ole aeg sotsiaalkärbedeks, aga seda just tehakse ja meie sõnum on, et seda ei tohiks teha see peaks olema meie komisjoni poolne põhisõnum praegusel hetkel tuleb sotsiaalpoliitikud vastupidi tugevdada, tuleb mobiliseerida kõikvõimalikud vahendid selleks. Äh, raportis ei kirjutada sellest, milline nendest võimalustest ja instrumentidest on tähtsam. aga kui kolleegid seda väga nõuavad konkreetsete punkti all, siis ma kaalun võimalust need sisse viia, kuid ma tahan, et raport oleks sisutihe ja lühike, tänan suur tänu, see oli meie tänase päevakorra viimane punkt. kuna rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis hääletus selles päevakorrapunktis toimub homme. ma tänan teid äh, huvi eest täna õhtuses koosolekul ja kutsun teid osalema homme hääletusel kell üheksa